Guten Morgen, liebe tere hommikust, kallid kolleegid, lugupeetud külalised, me alustame kohe koosolekuga ja me alustame siis nüüd täna siin eelarve kontrolli komisjoni koosolekut. ja kohe kõigepealt on meil ette nähtud seminar selle kohta, kuidas kodanikke paremini teavitada Euroopa Liidu kulutuste tulemustest. meie raportööriks on Derek Voon ja päevakorra kinnitamine, päevakorrapunkt number üks, minule mingeid soove edastatud ei ole. päevakorrapunkt number kaks, juhataja teadaanded, siin ma ütlen teile, et teile on edastatud meie kontrollikomisjoni uudiskiri ja kuna me täna oleme selle maja äh, tagantpoolt kõige külmemas ruumis, siis ma lihtsalt teile ütlen, et te hakkate siin külmetama, nii et kui te tunnete, et ma äh, siin äh, Äh, värisen ja hambad klõbisevad, siis äh, lõpetan ka ära äh, koosoleku ja ma tean, millest ma räägin, sest olen siin väga palju tunde oma elust veetnud. nüüd päevakorrapunkt number kolm, paremast kommunikatsioonist räägime me siin. ma tervitan siin kõiki eksperte ja külalisi ning ma annan kõigepealt sõna kontrollikoja vastutavale Äh, isikule kojast number viis, äh, härra Lasaru. aa, vabandust, kõigepealt saab siiski ka sõna Derek Vaun, meie raportöör, palun. Uh, can we just uh, make proua Jala Sender küsib, kas me saaksime korraldada äh, minutilise leinaseisaku mälestamaks ajakirjanikku, kes mõrvati Bulgaarias Eh, tema uuringute pärast, mis puudutas euro, Euroopa fondide rahade kasutamist ja sellega seotud korruptsiooni ja ma tõesti leian, et me peaksime näitama, et me ei ole selliste asjadega nõus. kallis kolleeg ma arvan, et äh, me peaksime äkki politsei juurdluse ära ootama. ma olen muidugi äh, valmis midagi sellist tegema, aga ma tõesti ei taha, et me siin tühjas saalis äh, leinaminutit peaksime. ma ei taha ka siin seda ilusat leinaminutite traditsiooni sisse viia. me kõik tegeleme selle küsimusega äh, me mõtleme selle peale, ma ei taha praegu leinaminutit korraldada, läheme oma programmiga edasi, aga see ei tähenda, et me ei teeks seda hiljem. me oleme seda täna, selle küsimuse veel ka koordinaatorite koosoleku päevakorda pannud ja kohe saabki sõna Dirk Voon, palun yeah,. Uh, like... aitäh, esimees. ma tervitan siin meie külalisi ja kõnelejaid, kes on kõik oma valdkonna eksperdid ja ma olen veendunud, et me saame väga palju uusi teadmisi täna hommikul täna hommikuse seminari eesmärk on see, kuidas kodanikke paremini teavitada Euroopa Liidu kulutustest ja rääkida neile ka paremini sellest, mis asi see eelarve üldse on. osa lahendusest on liikmesriikide ja piirkondade kätes. kahjuks me kõik teame, ükskõik kust me ka pärit ei oleks, et Euroopa Liitu ei kiideta tavaliselt nende vahendite eest, mida ta eraldab eri, erinevatele projektidele, kuid äh, parimaks näiteks äh, viimastel aastatel on olnud Brexiti referendum, kus äh, kampaania käigus tuli väga selgelt välja see, et inimesed tegelikult ei teadnud, mida koha peal kõike rahastatakse Euroopa Liidu rahadega. siin on muidugi palju erinevaid põhjuseid kõigepealt see, et meie siin kümme-viisteist aastat kollased lehed on negatiivseid uudiseid edastanud äh, Äh, levitanud valesid ja müüte Euroopa Liidu ja Euroopa Liidu eelarve kohta. aga ka poliitikud ja erinevate tasandite valitsused on siin süüdi. Nad ei teinud selgeks, kust me pärit oleme, mis on Euroopa Liidu tähtsus ja mida Euroopa Liit on kohapeal rahastanud ning liiga tihti valitsuse erinevatel tasanditel äh, Äh, küll räägitakse Euroopa Liidu vahenditest, aga äh, valitsus ise ei äh, ole valmis tunnistama, et see niimoodi on. näiteks noorte töötagatise fond, mis on suurepärane võimalus noortele näiteks Walesi valitsus ei maininud kordagi, et raha tuli Euroopa Liidust ja meil on väga palju sarnaseid näiteid veel ja inimesed lihtsalt ei tea, et kohapeal rahastatakse programme Euroopa Liidu rahadega ja seega keegi ei näe seda Euroopa Liidu positiivset poolt. nüüd, kui me räägime järgmist tõukefondi, järgmisest tõukefondide määrusest, siis me peame sinna sisse kirjutama midagi, millega me tõesti saaksime ka hoolitseda selle eest, et liikmesriigid tõesti avaldavad, kust rahad tuli. praegusel hetkel pannakse lihtsalt mingi sinine sildike äh, ja me tõesti peame seda parandama ning järgmise programmiperioodi ajal peame me tõesti leidma parema võimaluse selle kohta, kuidas tõukefondidest tulnud raha ka inimeste jaoks välja tuua. siis äh, peame lihtsustama veel ka keelt, mida kasutame. kui me räägime eelarvest äh, ja mitmeosas finantsraamistikus räägime erinevatest marginaalidest, kulu- ja maksukohustustest, kuid keegi mitte midagi ei tea, et mida see täpselt tähendab, isegi meie siin majas tihti ei tea seda. nii et me peaksime lihtsustama keelt, mida kasutame. ja kogu see eelarve täitmise kinnitamise menetlus, mis on küsimus, millega meie siin väga tihedalt tegeleme, aga tegelikult mitte keegi täpselt ei tea, mis see on, ma vahel üritan äh, seletada, mis eelarve täitmise kinnitamise menetlus on, siis ma tegelikult väga harva kasutan seda õiget terminit, sest mitte keegi ei tea täpselt, mis see on ja ma tõesti üritan lihtsamalt seletada, mis see on. ja kui me räägime eelarve täitmise kinnitamisest ja iga-aastastest Euroopa Kontrollikoja aruannetest, siis me peame inimestele tegelema selgeks ka seda, et me räägime vigadest, mitte pettustest, sest tihti inimesed ajavad vead ja petuskeemid äh, omavahel segamini, sest palju öö, ähm, atraktiivsem on siin rääkida äh, pettusest ja korruptsioonist, aga tegelikult äh, pettuse määr on pal-, väga väike, palju väiksem kui liikmesriikides, nii et me peame seda kõike tegema selgemaks, kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest ja eelarve täitmise kinnitamise menetlusest. meil on kõigil siin oma vastutus äh, eelarve täitmise kinnitamine on tõesti meie kõige tähtsam ülesanne. me peame nüüd ka lihtsustama komi- ja ka komisjon peab lihtsustama oma sõnakasutust, meil on siin sõpru ja kolleege ka kontrollikojas, kes üritavad meid siin aidata selles töös ja kontrollikojas nad saavad sellega palju paremini hakkama, sest nad üritavad, kuidas oma tööd parandada ja ka tulemusi parandada, nii et nad pingutavad samal ajal me kõik peame rohkem ära tegema selleks, et äh, lihtsustada äh, seda viisi, kuidas me seletame Euroopa Liidu eelarvevahendite kasutamist. just sellepärast me olemegi täna selle seminari korraldanud ja just sellepärast on siin ka need äh, eksperdid, kes aitavad meid selles töös. jah, aitäh! meil on nüüd kontrollikojast härra Lasaru, kes saab ka kohe sõna aitäh, proua Kressle, lugupeetud äh, aseesimees härra Voon, äh, lugupeetud parlamendiliikmed, äh, lugupeetud külalised, daamid ja härrad. mul on väga hea meel teile esitleda Euroopa, esindada Euroopa Kontrollikoda sellel seminaril ja rääkida sellest, kuidas kodanikke paremini teavitada Euroopa Liidu kulutuste tulemustest nii Euroopa Parlament kui ka Kontrollikoda teevad koostööd äh, kodanikke teenides, see on meie jaoks tähtis, mitte ainult siin Brüsselis, vaid ka liikmesriikides. homme tuleb kokku iga-aastane kontaktrühma koosolek äh, ja seda siis Dubrovnikus ning äh, kontrollikoja president läheb sellele kohtumisele ning just sellepärast ei ole tal täna olla võimalik siin võimalik olla siin ning me räägime sellest, kuidas suhelda kodanikega. ma tänan teid selle võimaluse eest anda oma panus sellesse tähtsasse arutellu ning kohe alguses tahaksin välja tuua Liima deklaratsiooni, mis on ka rahvusvaheline standard äh, kõrgemate äh, kontrolliinstitutsioonide jaoks Äh, selle kohaselt tuleb avalikkusele anda äh, aru ja kontrollikojad peavad äh, andma tulemusi lihtsalt ja selgelt ning töö pea, tööd peaks olema lihtne, lihtne mõista, töö peaks olema täpne ning kontrolli läbiviiv institutsioon peaks väga selgelt välja tooma ka oma seisukohad tulemuste kohta seega tuuakse väga selgelt välja see, et tuleb kasutada selget keelt, esitleda fakte lihtsalt ja mõistetavalt. samamoodi äh, tuleb anda õigus ka auditeeritavatele oma vastus anda. see tähendab seda, et äh, kõik osapooled tuleb ära kuulata ja me peame välja tooma nii edulugusid kui ka väljakukkumisi, läbikukkumisi. ja läbikukkumiste puhul tuleb ka väga selgelt avalikkusele selgitada, kuidas olukorda parandada. see ei ole alati lihtne. meie oma iga-aastases aruandes äh, toome välja selle, milline on meie arvamus öö, äh, öö, äh, eelarve kohta, sissetulekute, väljaminekute kohta ja me oleme seda iga-aastaselt teinud. maksekohustuste osas me oleme olnud vähem positiivsed, aga me saame samas välja tuua seda, et olukord on paranenud, kuid sellegipoolest äh, maine on pigem negatiivne ja teatud trükiste puhul oleme me näinud, et tegelikult meie seisukohti ei ole adekvaatselt edastatud ja see on suurepärane näide selle kohta, et me peame kasutama selget keelt, kui me auditeerime Euroopa Liidu eelarvet. isegi kui meil on tasakaalus kommunikatsioon ja selged faktid, ei tähenda see seda, et meid ei või valesti mõista väga tähtis on jääda objektiivseks. me peame lähtuma sellest põhimõttest, et meie aruanded peavad aitama mõista avalikkusel, mis on toimunud ja et äh, avalikud teenised tunnetavad seda aruandluskohustust ja seda, et see, mis nad teevad, on õige. niimoodi parandame me kodanike elu. Äh, raha õige kasutamine on tähtis, aga veelgi tähtsam on tulemuste saavutamine. meie oma eriraportis keskendume just Euroopa Liidu kulutuste tulemustele. oma iga-aastases aruandes äh, oleme me nüüd kajastanud rohkem informatsiooni tulemuste kohta. me tahame seda osa veelgi parandada ja praegusel hetkel me vaatamegi, kuidas seda teha. näiteks äh, me võiksime tulemusi paremini kaasata ka eriaruannetesse, mis puudutavad siis eelarve täitmise kinnitamise menetlust. järgmisel programmiperioodil äh, õigusandlus muutub ja sellepärast me saame ka aruandmismenetlust äh, kohandada. praegusel hetkel aga viimane raport tuleb liiga hilja selleks, et meie saaksime oma arvamuse öelda. juhtimise eriaruanne aastast kaks tuhat kuusteist toob välja just ajakava ja selles menetluses erinevate parteide roll, erinevate osapoolte roll tuleb paremini selgeks teha et komisjon paneb paika prioriteedid, teeb äh, eelarve ettepaneku ja toob välja ka, mida, milliseid tulemusi oodatakse. komisjon peab tõesti tundma, et ta vastutab tegelike tulemuste eest ja meie roll on siis anda arvamus selle kohta, kas on väljaselt, välja toodud õiglaselt äh, äh, need erinevad äh, võimalused ja prognoosid. meie oma raportis keskendume siis prioriteetidele. mõned aastad tagasi me oma aruandes ütlesime, et koda, mis äh, esindab, äh, esitab tulemusi ja see väga selgelt äh, loob väga suure vahemaa Ähm, koja ja kodanike vahel. nüüd me oleme hakanud rohkem kasutama selliseid sõnu nagu meie, selleks et oleks tunda, et me oleme kodanikel lähemal ja see näitab, et me oleme oma sõnastust parandanud ja muutnud. me peame kasutama selget keelt, olema õiglased ja konstruktiivsed, kriitilised siis, kui vaja, aga samal ajal toetavad ja motiveerivad, äh, kui seda on ka vaja. me peame loetavust parandama Äh, ning me peame rohkem äh, aruandeid koostama õigeaegselt äh, siis, kui küsimused on päevakajalised. me peame parandama kommunikatsiooni, mida edastatakse kodanikele ja tegema seda koostöös Euroopa Parlamendi ja eelarve kontrolli komisjoniga. aitäh! suur tänu, härra Lasaru! ma arvan, et meil on väga hea meel, et hiljem on meil ka Kontrollikoja kommunikatsiooniekspert, kes saab meile siis selgitada, kuidas te üritate inimestele edastada neid äh, sõnumeid. aitäh selle sissejuhatuse eest. Lähemegi kohe siis esimese äh, osa juurde, kus me räägime sellest, äh, mida siis kommunikatsiooni valdkonnas on ära tehtud ja kuidas kodanikud seda tunnetavad mul on siin väga hea meel tervitada Euroopa Parlamendi pressiesindajat proua van den Brucket, palun. aitäh, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud äh, saadikud, et äh, mul on võimalus siin olla, sest tegemist on teemaga, mis on mulle väga südamelähedane. ja enamus sellest äh, enamusega sellest, mida ütlesid proua Kressle ja härra äh, Voon, äh, olen ma nõus, ma päris nõus ei ole kõigega, mida ütles härra Laasaru ehm, mul on siin väga lühike äh, PowerPoint, mille me kiiresti kokku panime, aga ma ei tea, kuidas järgmist lehekülge saada. siin on ära toodud need kolmkümmend teemat, mida on kõige positiivsemalt meedias kajastatud ja mida üleüldse on kajastatud, see on isegi väga hea, kui üldse midagi on kajastatud. ja siin on siis need ära toodud, mida on kõige rohkem kajastatud, autoriõigus, Ungari hääletus Saharovi auhind kahe tuhande viieteistkümnendal aastal endisele kantsler, liidukantslerile Helmut Koolile ähm, austuse avaldamistseremoonia äh, äh,, Euroopa Liidu olukorra kõne, geoblokeering ja nii edasi. ma võiksin siin äh, jätkata, aga te ilmselt juba saite väikse ettekujutuse sellest, et äh, on võimalik ka kajastust saavutada, kui soovida, see oli positiivne kajastus. aga meediakanalid tavaliselt otsivad konflikte, neile meeldivad konfliktid ja see, kui asju laialdaselt kajastatakse, tihti ei jäta asjast positiivset muljet, nagu te ilmselt juba teate. ma peast seda ei teadnud, vaatasin järele ja üks väga nutikas äh, Hollandi ajakirjanike kolumnist äh, ütles hiljuti, et midagi on äh, uudis, kui see on ebaharilik ja märkimisväärne, see, kui see käsitleb inimesi, kui see mm, tähendab võimude vastutusele võtmist. ja ma arvan, et see on üsna hea kokkuvõte, tulen selle juurde hiljem tagasi, aga palun jätke see meelde ja see, mida me siin näeme, on äh, Äh, aprilli täiskogus äh, äh, täiskogu jaotus ja see aprilli andmeid soovisin sellepärast, et seal tegeletakse eelarve täitmise heakskiitmisega ja kahjuks selle vastu ei ole erilist huvi, kõige rohkem huvi tekitas Macroni kõne ja siin räägin nüüd ka negatiivsest kajastusest ja konfliktist järgmine on Martin Selmaieri ametisse nimetamine, järgmine asi on positiivne. Türgis vangistatud Kreeka sõdurite aitamine, see oli ka märk sellest, et tegemist oli Euroopa väärtusi puudutavate, puudutava teemaga. tavalised inimesed, äh, kes räägivad äh, ähm, lihtsalt oma äh, poemüüjaga, nemad ei tea, mis asjad on Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu. parlamenti nad siiski tunnevad, sest parlament on äri, äratuntav ja see, mida te siin näete, et kui asju laialdaselt kajatatakse, siis see ei tähenda äh, tavaliselt positiivset kajastust, pigem vastupidi, siin äh, on Selmaieri juhtumi puhul näha, et tonaalsus oli üsna negatiivne ja teine asi, seal on üsna ähm, üsna neutraalne. ja veel üks asi, mis kõige äh, rohkem äh, tähelepanu saab, on need küsimused, mida kõige rohkem küsitakse. et Eh, huvitavamad asjad on siis ähm, palgad ja hüvitised ja poliitilised parteid ja nende statuudid ja ja meie oleme kõige edukamad siis, kui meil õnnestub asju meediast väljas hoida, kui tegemist on äh, selliste teemadega see oli väike sissejuhatus. ja veel üks asi, et härra Lazaru siin ütles, et äh, fakte tuleks äh, selgelt ja faktipõhiselt kajastada, aga väga kahju on on sellest, et meedia ei pööra piisavat tähelepanu sellele heale tööle, mida me teeme, aga see hea töö ei ole ebaharilik see ei puuduta konflikte ja Euroopa Liidu puhul ei käsitle see tavaliselt inimesi või ei ole see, nii et selle, see on tõesti väga raske. ja see, mida me praegu üritame teha ja mul on väga hea meel, et ma siin olen, meie alustasime äh, töö tegemist komisjoniga, sellepärast et parlamendi ja komisjoni vahel äh, vahet ei tehta. me üritame vaadata, et kas meil õnnestub äh, midagi saavutada ja kui vaadata eelarvet, siis äh, siin äh, tavaliselt noh, me peame, siin need faktid on ära toodud me tahame niimoodi, et äh, fakte kuju-, äh, saavutada seda, et fakte kujutataks nii, et äh, see oleks arusaadav isegi inimeste roomajate ajastust pärinevale ajuosale. nii et me üritame äh, saavutada seda, et kuidas mm, anda inimestele paremat ülevaadet sellest, kuidas Euroopa Liidu eelarvet äh, kasutatakse, me tegime ühe lühikese videoklipi, mitte otsese vastusena äh, Ehm, aga siiski vastusena me üritame mitte otseselt vastata äh, süüdistustele, sest äh, see tähendaks nende süüdistuste kinnitamist. meie tavaliselt jätame mulje, et me ignoreerime neid, aga me teeme midagi muud, näiteks täiskogu äh, täiskogu kohta öeldi, et saadikud ei ole seal, nad on laisad ja ja pigem käivad lõunat söömas. me tegime lühikese äh, Äh, lühikese video selle kohta, et mida teevad äh, saadikud siis, kui nad ei ole täiskogu saalis ja et ei ole üldse eriti kasulik, kui nad istuvad äh, tundide kaupa täiskogu saalis, et nad käivad komisjoni istungitel ja räägivad ajakirjanikena ja nii edasi, et te teate ise paremini, mida te teete. aga me üritasime seda näidata niimoodi, et äh, jääb mulje, et saadikud on väga hõivatud, et neil on väga palju asju vaja ära teha väga lühikese aja jooksul ja nüüd me üritame mõelda, et kuidas teha midagi sarnast Euroopa Liidu eelarvega seonduvalt, aga palun mõelge sellele, võib-olla see teile ei meeldi, et me peame alati rääkima tõtt, aga see peab tõesti jõudma kohale inimeste privi-, primitiivsele ähm, roomajate äh, ajast pärinevale ajuosale. herzlichen Dank aitäh ja nüüd saab sõna Kontrollikoja äh, kommunikatsiooniosakonnast äh, härra Mercade. aitäh, tahaksin äh, lühikese ülevaate anda sellest, mida on üritanud teha Kontrollikoda viimasel neljal-viiel aastal ja kuidas me oleme üritanud parandada oma äh, kommunikatsiooni, äh, ületades äh, seda lõhet, mis on Euroopa Liidu institutsioonide, eriti Kontrollikoja ja inimeste vahel. meie töö iseloomu ka tajutakse veidi läbitungimatuna, me asume Luksemburgis, sellest ei ole ka abi ja mm, lihtsalt jääb mulje, et me oleme auditorid, audiitorid ja raamatupidajad, teeme mingisuguseid äh, arvutusi ja mm, kui inimestelt küsida, et mida, mis asi see kontrollikoda on, siis äh, seda nad räägivad, kui nad üldse teavad, mis asi see on. ma olen äh, proua Van Bruggiga nõus, et palju inimesed üldse ei tea, mis asjad on, et nad ei erista parlamenti, nõukogu, mm, komisjoni ja kontrollikoda. ja esimene asi, mida Äh, kontrollikoda tegi äh, korporatiivstrateegia praeguseks perioodiks sisaldab äh, kommunikatsiooni aspekte, see on tõesti selle keskmes ja sellega pean ma silmas seda, et me oleme üritanud tuvastada neid peamisi sõnumeid, mis on ühised kõigile meie valdkondadele ja me ürit-, oleme üritanud neid li-, lisada kõikidesse oma toodetesse ja me üritame ka paremini ähm, olulisi äh, ajahetki tabada poli-, poliitikatsüklis ja seda tööd me peame endiselt paremini tegema. ja me peame tegema lisajõupingutusi, nagu härra Lasaru ka ütles, selles, et me peame üritama selgemaid ja lühemaid äh, aruandeid koostada, kus oleks atraktiivsem äh, visuaalne pool, et, äh, et avalikkusel oleks äh, lihtsam neist aru saada. ja me oleme üritanud rohkem keskenduda pressi- ja meediakommunikatsioonile, sellele juurde tulen tagasi varsti, aga loomulikult äh, kõik see saab toimida siis, kui seda tehakse kombineerituna teiste teemadega, näiteks äh, eriauditid äh, ja muud auditid, et need peavad olema ka paremini kooskõlas publiku keelekasutusega ja seda tehes me oleme näinud, et juba on paranenud meie eriaruannetega kaasne, kaasas käiv meediakajastus ja üks asi, mida me hakkasime tegema, oli meie toodete portfelli laiendamine, et äh, tavaliselt varem olid lihtsalt äh, eriraportid ja raportid ja arvamused ja nüüd me oleme töötanud välja uusi tooteid, mis äh, põhinevad rohkem läbivaatamistel, näiteks siin slaidil ähm, landscape reviews, et me oleme siin erinevaid kogemusi koondanud äh, mingite valitud teemade kohta ja eri, tihtipeale äh, erinevaid äh, alasid siin kokku toonud, äh, näiteks kliima ja keskkonnaküsimused eelmisel aastal ja meil on, me oleme keskendunud ka mitmeaastase finantsraamistikule või ühtekuuluvusele ja nüüd kolmas ähm, läbivaatamiste tüüp, et äh, väga spetsiifilised probleemid äh, näiteks viieprotsendiline eh, personali vähendamine Euroopa Liidu institutsioonides, et eh, kõigi meie eh, toodete puhul me oleme üritanud siis selgeid ja ja mm, hästi sõna, lihtsalt sõnastatud lühikesi raporteid koostada. ja loomulikult alati ei ole see töö väga lihtne. nii et üks asi, millest me oleme väga kiiresti aru saanud, on see, et et on olemas avalikkuse huvi tipud, kui me oleme oma eriaruandeid tutvustanud, aga need oleksid veelgi suu-, suuremad, huvi oleks veelgi suurem, kui meil õnnestuks kodanikke otseselt huvitada mingitest, mingitest teemadest, näiteks ähm, õhukvaliteet või äh, lennureisijate õis-, õigused, aga nende Äh, avaldamiste vahel me oleme aru saanud, et äh, oli lünk, kus midagi ei toimunud. Äh, ja aasta tagasi me alustasime projekti. kus me üritasime kom-, kommunikatsiooni korraldada nii, et see hõlmaks kogu auditeerimise elutsüklit, et meil oleks pidevam dialoog me oleme üritanud äh, ära liikuda äh, lähenemisest, et äh, meedia puhul suheldakse kõigiga ühtemoodi, et see tähendas seda, et me oleme rohkem meedias kohal, me kasutame ära paremini seda materjali, mida me nagunii toodame. nii et see, mida me praegu teeme enamuste ülesannete puhul, on see, et me teeme pressiteateid äh, auditi alguses ja samal ajal siis avaldame ka taustadokumente auditi ülesannete kohta. Need tuginevad äh, faktilisele teabele, mida kogutakse fak-, äh, auditi kogumise, koostamise käigus, mida loomulikult mingeid asju enne ära ei otsusta, kui audit läbi tehtud on, vaid see käib paralleelselt ja äh, Äh, kui me parlamendile ja nõukogule oma auditeid tutvustame, siis me üritame äh, rohkem äh, ka avalikkusele neid tutvustama, kasutame sotsiaalset meediat, et neid paremini tutvustada ja siis mm, tegeleme ka teadusuuringutega, mis puudutavad teatavaid konkreetseid teemasid ja poliitikavaldkondi ja tasakaalustatud meed-, kohalolu meediates on see, mida me oleme üritanud saavutada ja tulemused näitavad, et mõningate taustadokumentide puhul on äh, huvi nende vastu umbes sama suur kui eriraportite puhul. ja kõik see tähendab seda, et meil on vaja uusi formaate või uusi kanaleid äh, kommunikatsiooni jaoks vaja on sihtmärgistada oma sisu, et sellel oleks mõju, vaja on välja tuua teave, mis oleks tõesti ka korralikult sihitud auditooriumile, meil on vaja, me töötasime välja uue publi-, äh, avalikustamise strateegia, me kohandasime paremaid formaat, paremini formaate, et meil oleksid, et inimestel oleks lihtsam leida teavet, mis meie aruannetes äh, sisaldub meil on uus äh, korporatiivkommunikatsiooni äh, instrument, mis põhimõtteliselt on andmebaas, kus me saame sihtmärgistada, et kellele me oma äh, aruandeid või muid avaldusi, avaldatud asju saadame ja meil on siis ka võimalik ülevaadet saada sellest, et mis on viimastel kuudel toimunud. ja ma arvan, et meie peamised jõupingutused praegu on seotud sotsiaalmeediaga, sotsiaalmeedia kasvav ta-, tähtsus on, mm, selles ei ole mingit kahtlust ja me oleme üritanud traditsiooniliselt jõuda ainult ajakirjanikeni, aga nüüd me näeme, et äh, avalikkuse arvamus kujuneb pigem välja sotsiaalmeedias, Twitteris, Facebookis ja nii edasi ja selleks on vaja uusi kommunikatsioonivahendeid, aga väljakutseks on see, et vaja on paremat sihtmärgistamist, paremat planeerimist ja sisu optimeerimist ja va-, on vaja otsustada, et äh, milline teave läheb kuhu võrgustikku ja millal ja see ei ole alati lihtne ja selle tegemine on, võtab väga palju aega. ja Mm, vaja on lühikesi ja äh, tähelepanu äh, äratavat kajastust, lühikesi lauseid, graafikuid ja nii edasi, pilte, ja alati on lihtsam äh, tähelepanu juhtida inimestele kui abstraktsele sisule, et kui kasutada inimeste nägusid, siis see on kindlasti lugu atraktiivsem. ja kuidas me siis tähelepanu saame äh, me üritame seda kasutada saada niimoodi, et me kasutame funktsionaalseid äh, meilipostkaste, kus inimesed saavad otse pöörduda, me viime läbi ka kuula-, äh, äh, uuringuid, küsitlusi, mainisin reisijate õigusi, selle kohta tegime uurimisi, üritame konkreetse, otsekontakti kodanikega saavutada, meil on vaja keskenduda rohkem liikmesriikidele ja meil on muidugi eh, tegemist selle probleemiga, et meil on mitmekeelne keskkond, keskkond, me peame üritama seda arvesse võtta ja me näeme vaeva selles mõttes, et eh, jõuda ka liikmesriikide kodanikeni nende enda keeltes ja loomulikult ka eh, sisu on oluline, ähm, sõnumid peavad olema ära toodud auditite leidudes, need peavad olema faktipõhjused, põhised ja usaldusväärsed ja ma arvan, et üldiselt peamine sõnum on, et äh, meil on vaja äh, luua emotsioone lugude kaudu, mis on kodanike jaoks olulised ja see ongi peamine väljakutse. aitäh tähelepanu eest! jaa, herzlichen Dank! Es ist doch schön und es sieht aitäh, väga tore ja kõik äh, siin räägivad, et neil on umbes samad probleemid. ja nüüd äh, proua Shipton, äh, Media Wheelsi peareporter äh, ja palun, tore, et siin olete ja palun räägi, rääkige, kuidas on teil olukord? aitäh ja tere hommikust kõigile. ma loodan, et ma eksin, aga kuna ähm, võttes arvesse, mis riigist ma pärit olen, võib äh, see olla minu jaoks äh, hüvastijätu kõneks, et äh, see pealkiri, et kuidas kodanikke paremini teavitada Euroopa Liidu kulutuste tulemustest, see ähm, võib jätta mulje, et tegemist on lihtsalt kommunikatsiooniprobleemiga, aga ma arvan, et see ei ole õige. ei ole mitte ainult lõhet inimeste taju ja Euroopa Liidu kommunikatsioonipüüdluste vahel, vaid seal on kuristik ja Brexiti hääletus näitas, kuidas täielikult puudus äh, kas kaudne või otsene korralik kommunikatsioon Euroopa Liidu institutsioonide poolt see ei ole midagi uut, vaid see on äh, midagi, mis on aastate jooksul äh, tekkinud ja Walesi ajakirjanikuna olen äh, mina Euroopa Liitu näinud Briti vaatenurgast, aga ähm, kõik need moonutused, mis on puudutanud Euroopa Liidu tööd ja milles võib süüdistada Briti eurofoobiat, seal on kindlasti ka vastandeid teistes Euroopa Liidu liikmesriikides et äh, see puudutab äh, väga äh, otseselt ka Euroopa Liidu kulutusi, väga paljud kulutused on ju suunatud sellele, et luua sadu tuhandeid või miljoneid töökohti või neid kindlustada, aga kodanikud ei ole neist midagi kuulnud, kuna brittide ja teiste inimeste jaoks on olnud palju ähm, ligitõmbavam see, kui räägitakse näotutest äh, bürokraatidest, kes istuvad äh, Brüsseli kontorites ja raiskavad raha mingitele projektidele, mis, millel, millest ei ole mingit mingit kasu, mõtlevad välja järjest keerukamaid äh, määrusi, millel ei ole ähm, mingit positiivset mõju kodanikele, e, e, kodanikele, kelle elu muutub seetõttu halve, halvemaks. ja äh, ajakirjanikud on olnud olnud äh, Euroopa projekti vaenlasteks, aga on ka tumedamad jõud, mis oma sõnumeid levitavad otse sotsiaalmeedia kontodele ja kuidas see niimoodi on läinud, et kui inimesed vaatavad äh, Euroopa institutsioonide veebilehekülgi, siis nad näevad väga e, mittesidusat infot, et äh, veebilehekülgedel tegeldakse institutsioonide endi töömeetoditega, selle asemel, et äh, luua positiivseid sõnumeid avalikkuse jaoks. isegi Euroliidu armastaja, nagu ma isu, ise, kes arvab, et Euroopa Liidu positiivsed külmed on suuremad kui negatiivsed aspektid, Äh, isegi neil on raske aru saada, mida teevad Euroopa Liidu institutsioonid selleks, et äh, kodanike elu paremaks teha. ja äh, need, seda ju soovisid need inimesed, kes selle projektile aluse panid pärast teist maailmasõda. aga see esi-, asutajate optimism ja nende sõnum on kaduma läinud Euroopa projekt on mõttetu, kui sellist idealismi ei ole. sel ajal, kui juttu on äh, sellest, et äh, poliitikavahenditega üritatakse äh, parandada oskusi, parandada jõukust, ja et äh, on tagatud äh, tehnokraatlik äh, järelevaatamine, aga tegelikult tuleks keskenduda hoopis sõnumile, kuidas inimeste elu paremaks läheb ja liiga tihti jääb sõnum ka selle taha, et inimesed ei saa aru, kuidas raha on kulutatud ja tavaliselt äh, poliitikud peavad äh, välja kujundama poliitikaid ja ametnikud peavad neid ellu viima. tavaliselt on äh, valitud ähm, valitsus manifesti alusel ja kui on koalitsioonivalitsusega tegemist, siis kombineeritakse erinevate manifestide osi ja poliitikud siis äh, Äh, juhivad seda, kuidas ametnikud äh, manifestis sisalduvat ellu rakendavad, see on teoorias nii, aga Euroopa Liidu institutsioonid nii ei toimi, ei ole mingit juhtivat äh, parteid või parteisid vaid tegemist on ametnikega, kes toimivad bürokra-, tehnokraatlikult ja on oht, et hakatakse lihtsalt projekti juhtima ja rõhutatakse mm, projekti äh, pisidetaile ja mm, see võõr- ja üritatakse mitte võõrindada neid äh, gruppe, kes äh, on veendud, keda on veendud hääletama poolt. et ja seetõttu ei jõua pea, põhisõnum, mis tuleks inimestele viia kohale ja see, miks äh, raha kulutatakse, jääb lihtsalt äh, sõnastuse taha, mille eesmärk on äh, tagada see, et kedagi ei solvatakse, aga samal ajal, kui tõuseb populism, on see minu meelest ohtlik on inimesed, kes soovivad Euroopat destabiliseerida, sellepärast et need määrused, mida Euroopa Liit äh, on kehtestanud, on nende huvide vastu ja sellised inimesed on väga oskuslikud ja nad äh, täidavad igasuguse kommunikatsioonivaakumi, mida Euroopa Liidu institutsioonid on loonud äh, ja nad oskavad väga tõhusalt suhelda taval-, tavainimestega. seda ei tohi, see ei tohi niimoodi jätkuda, igaüks, kes tegeleb Euroopa projektiga, peab Äh, ütlema, et nad parandavad inimeste elu, leidma paremaid võimalusi, põhisõnumeid paremini inimesteni viia. kahjuks võib-olla Ühendkuningriigi jaoks on liiva liiga hilja, ehkki viimane lootusekübe äh, säilib, kuni see kustutatakse. aga need, kes tegelevad Euroopa Liidu eelarveotsuste äh, inimesteni viibimise, viimisega, peavad lõpetama detailidest rääkimise, vaid te peate lähtuma eeldusest, et te tahate veenda kodanikke, et teie tegevuste eesmärgiks on positiivsete sotsiaalsete tulemuste saavutamine. keegi ei, ei parem kui vasakpoolsetest ei saa äh, õigusega selle vastu äh, olla ja tuleb kasutada kõiki võimalusi selleks, et põhisõnumit jõu-, viia võimalikult laiale auditooriumile kohale ja enamik inimesi ei mõtle sellele, et minna Euroopa Liidu veebilehekülgi vaatama. ja need inimesed, kes seda teevad, leiavad, et nende stiil, sisu ja toon on võõrandavad. jääb mulje, et need on kirjutatud Euroopa Liidu bürokraatide poolt Euroopa Liidu bürokraatidele eeldusega, et inimesed vaatavad neid ainult siis, kui nad tahavad äh, ise saada bürokraadiks või on peast segased. see peab muutuma, vaja on leida proaktiivsemaid meetodeid, äh, vaja on äh, luua veebileheküljed, mis oleks lihtsamini loetavad ja mm, see, mida praegu Euroopa Liidu institutsioonid välja saadavad pressiteated, pressiteadetena äh, tunduvad pigem olevat äh, et ähm, Euroopa Liidu institutsioonide praegused pressiteated näitavad pigem, näivad pigemalt olevat äh, sureva diktaatori äh, terviseülevaadetena äh, äh,, mitte positiivsete sõnumitena, mille eesmärgiks on äh, inimeste elu parandada. reegliks peaks olema see, et äh, et ähm, teated, mis puudutavad äh, eelarvekulutusi, peaks pigem sarnanema viimaste asjadega, mitte päris teatega diktaatori surma kohta ja rünnake populistlikku meediat nende enda vahenditega. selle asemel, et rääkida pressivabaduse piiramisest, mis ähm, tooks kaasa süüdistused äh, tsensorluses, äh, viige oma sõnum kohale lihtsalt ähm, ja veenvalt ja veenge inimesi, et äh, raha kasutatakse hästi, jät-, ärge kasutage žargooni, vaid sõnastage oma sõnumid niimoodi, et intelligentsed kümneaastased saaksid neist aru Äh, kasutage videosõnumeid, äh, milline, selle kohta, et milline positiivne mõju on Euroopa Liidu kulutustel koha, kodukogukondadele, kasutage intervjuusid, äh, millega inimesed saavad samastuda ja ka parlamendisaadikud peaksid kirglikult rääkima sellest, et mida nad tahavad oma piirkondade jaoks ära teha. ja seda tuleb ka allapoole viia, tuleb kasutada sotsiaalmeediakanaleid, kanaleid selleks, et jõuda võimalikult suure publikuni ja kasutada ära neid äh, kodumaiseid poliitilisi võrgustikke, mis on saadikute kasutuses. ja äh, äh, Briti eurovaenulik meedia on rääkinud Euroopa Liidu institutsioonidest kui Brüsselist Äh, et Euroopa institutsioonid on mingi kafkalik äh, üksus, mis on eraldatud Euroopa Liidu kodanikest, aga mis valitsevad neid äh, sellest kindlusest ja ei ole vastutustundlikud. ja sellist pilti äh, veelgi rõhutab see, kui vähe teavet on äh, saadikute kulutuste kohta, et kuidas inimesed saavad olla veendunud, et äh, ähm, hüvitiste raha kasutatakse kolla, korralikult, kui ei ole mingit kohut-, kohustust, et saadikud peaksid äh, kuludokumente esitama. üks hiljutine ajakirjanike kogum, kes kas-, kaotas kohtuprotsessi äh, äh, leidis, et nelisada kakskümmend üheksa äh, saadikute bürood tegelikult ei eksisteerinud, ehkki nende eest nõuti hüvitisi. ja sellised avalikustamised on väga kahjulikud ähm, Euroopa Liidu imidži jaoks. kasvav populism on suurim oht Euroopa Liidule alates Euroopa Liidu loomisest kommunikatsiooni parandamine Euroopa inimestega on väga oluline, kui ei taheta seda, et seda suurepärast tööd, mida Euroopa Liit teeb, ei õõnestaks need, kes tahavad, et Euroopa Liit laguneb. aitäh. aitäh selle sõnavõtu eest ja me saame siin tegeleda ka äh, Brexitiga mingi, mingil määral ja sellepärast oli teie sõnavõtt väga huvitav, aga nüüd tahaks anda sõna proua Sundbergile Euroopa Parlamendi meediateenistustest. Teil on sõna kümneks minutiks. tere hommikust, tere proua esimehele ja kõigile siin olijatele. kõigepealt parlamendi pressiteenistus annab, jagab infot liikmesriikidele ja kodanikele meil on ähm, äh, pressiesindajad äh, kõikides liikmesriikides, me korraldame ka erinevaid äh, aruteluringe ajakirjanikele liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest. tänaseks seminariks ette valmistades ähm, intervjueerisin meie pressiteenistuse liikmeid, kes on pärit üle terve Euroopa Liidu, ma küsisin nende käest kindlaid küsimusi mis äh, tasandil ja kui laialdaselt ähm, tegeletakse Euroopa Liidu teemadega riigi meedias, milliseid küsimusi ajakirjanikud sellel teemal esitavad, kas äh, teave on juurdepääsetav ja milliseid järeldusi me sellest teha saame? ma alustan äh, lõunapiirkondadest, liigun põhja poole, kõigepealt Hispaania. meedia mm, katvus on üsna hea ka maapiirkondades, kuid see ei puuduta niivõrd palju kogukulutusi, vaid äh, kulutuste määra. räägitakse ka mitmeaastasest finantsraamistikust äh, äh, ning parlamendiliikmete mm, toetustest ja palkadest. on ka negatiivset kajastust, mis puudutab põhiliselt komisjoni meetmeid riiklike valitsuste suhtes teave on küll saadaval, kuid seda ei ole kerge leida. ma arvan, et probleem on siin selles, et teavet on liiga palju ja, ja inimesed ei oska sealt vajalikku välja valida. raske on saada teavet ka äh, liikmesriikide valitsustest. siin oleks järeldus siis see, et äh, oleks äh, vaja, et et äh, ajakirjanikele jagatavale infole saaks äh, paremini läbi, paremini ligi. Portugali puhul on pilt üsna sarnane, meedia tegeleb äh, teemadega üsna, ähm, üsna laialdaselt, kuid kõik, kõike käsitletakse väga üldiselt ja põhiliselt räägitakse rahastuse tasemest äh, ja eelarvest ning nüüd ka eelkõige mitmeaastasest finantsraamistikust ja eelarvete vähen-, võimalikust vähendamisest. Äh, parlamendi liikmetega suhtlemine aitab alati äh, ja samuti parem ligipääs teabele teeks ähm, lihtsamaks Euroopa Liidu eelarvest ja eelarve kontrollist rääkimise kui nüüd räägime Kesk-Euroopast, Poola äh, meedias äh, tegeletakse sellega väga vähe ja samuti räägitakse mm, äh, parlamendiliikmete palkadest, mitmeaastasest finantsraamistikust. väga harva tegeleb meedia mm, liidu kulutuste tõhususega Bulgaaria meedia tegeleb teemaga vähe, kuid põhiliselt äh, on uudised negatiivse alatooniga, eelkõige räägitakse kasutusmäärast ja pettustest, nagu ka mm, täna siin mainiti traagilist, Bulgaaria ajakirjaniku traagilist surma. samas aga on ka positiivseid külgi. Euroopa fondid on siiski toonud äh, ka positiivseid muudatusi ja ka sellest räägitakse mõningal määral kolleegid viitavad, suunavad ähm, ajakirjanikud komisjoni ja kohalikele omavalitsuste poole, ka siin aitaks, kui oleks rohkem äh, ja paremini juurdepääsetavat teavet. nüüd äh, Soome, Taani, Rootsi, ma panen need kõik kokku, sest äh, nende riikide kolleegide vastused olid sarnased. Ähm, meedia tegeleb teemadega väga vähe, eriti eelarve kontrolli teemaga see on protsess ja teema, millest on väga keeruline rääkida. kui sellest räägitakse, siis äh, räägitakse äh, fondide mm, suurusest, äh, fondide vähendamisest, mitmeaastasest finantsraamistikust ja väga harva räägitakse fondide, fondirahade konkreetsest kasutamisest. Soome kolleeg ütles, et inimesed ootavad, et fonde kasutatakse mm, õigel viisil Euroopa Liidu fondide teemalised küsimused suunatakse tavaliselt riigi rahandusministeeriumisse või Euroopa Komisjoni. kuid ka siin äh, rõhutati, et vaja oleks ähm, ligipääsetavat äh, teavet, äh, tabeleid, mis teeksid sellest arusaamise lihtsamaks. Taani ja Rootsi jätan vahele. meediakajastuse näiteks toodi see, kui ähm, eelarve kontrolli komisjon käis Ungaris. seal kajastati kuuekümne sei-, kuus, kuuekümne seitsme artikliga seda külastust. kui mm, laiemalt neid artikleid otsida suure, väljaspool suuremaid meediaandmeid, siis artiklite hulk äh, peaaegu kahekordistus. millised järeldused me siit teha saame, milliseid soovitusi anda? Euroopa Liidu kulutused ja eelarvekontrolli protsess on keerulised teemad, millest rääkida. Euroopa Liidu fondide kulutamist kulutamisest räägitakse tavaliselt äh, samal ajal, kui räägitakse ka parlamendiliikmete palkadest, äh, vähe räägitakse netomaksjatest, netosaajatest, alati on oht, et räägitakse asjadest negatiivse nurga alt, kuid Euroopa Liidu kodanikele on vaja näidata, et fondid siiski muudavad nende elu paremaks ja ka teised äh, paneeli kolleegid on öelnud, et äh, tuleb öelda, tuleb väljendada seda, kuidas see kõik inimeste elu paremaks teeb. Äh, ja tõesti, ähm, teavet on liiga palju see tuleb muuta parem, kergemini juurdepääsetavaks, kergemini seeditavaks, et selle, sellest oleks lihtsam aru saada, aitäh! suur tänu, meil on nüüd kümme minutit aega ka küsimusi esitada ja vastuseid saada, kõik oli väga huvitav, mul on mõned märkused, ma olen ka hariduselt ajakirjanik ja ma tõesti võin öelda, et mind tegelikult puudutab see, kuidas ajakirjanikud ise oma tegevuskava paika panevad ja mitte ainult ei pane paika neid küsimusi, millega nad tegelevad, vaid ka sisu. ma, mulle helistatakse, ma tegelen väga palju pettustevastase võitlusega ja mulle helistatakse ja küsitakse, kas teil on mõni pettuse juhtum või mulle helistatakse, öeldakse, et äh, ma tegelen siin pettuse juhtumiga ja ma kirjutan ka teist, kui te ütlete seda või seda see on praegune olukord, nii et küsimus ka selle kohta, kuidas ajakirjanikud tahavad meile ette kirjutada, kuidas meie oma tööd peaksime tegema, siis ma tõesti leian, et see on rünnak meie vastu. teiseks, parlamendisaadikutele makstavad hüvitised, meie külaline Walesist ütles seda või mainis seda, meil näiteks kõige kõrgem kohus äh, Saksamaal ütles, et neid hüvitisi ei tohi kontrollida, sellepärast et saadiku tegevus on vaba ma tahaksin teile siin toonitada, et me ei ole mitte ainult äh, mitmerahvuseline parlament, meil on siin ka vaja tõesti mitmerahvuseline äh, töötajaskond. ma töötan siin ka ühe äh, vabakutselise inimesega, kellele pool aastat tööd ei makstud just sellepärast, et taheti teada, mida mina temaga täpselt teen ja ma tõesti leidsin, et see on ähm, rünnak minu töö vastu ja ma ei andnud teada, millega ma tegelen ja tõesti äh, siin on küll üksikjuhtumeid, aga kui ajakirjanikud arvavad, et neid üksikjuhtumeid on võimalik läbipaistvuse kaudu lahendada, siis ei. ja me näeme siin, et äh, üritavad ajakirjanikud näiteks Ühendkuningriigis fotodega nii-öelda selgust majja lüüa ja läbipaistvust tuua, et nad seal hüvitise taotlusi pildistasid ja me nägime, et see ei toonud mitte midagi kaasa, vaid see pigem destabiliseeris Briti demokraatiat ja poliitikat. meil on siin korralik administratsioon ja me tõesti pingutame selleks, et teatud reeglitest kinni pidada ja nii-öelda kord majja lüüa fondides. nii et minu küsimus härra Johnsonile oligi siis järgmine ja nüüd äh, küsimus kontrollikojale ma nägin, et Facebookis jälgib teie inim-, tööd neli tuhat kakssada inimest, Twitteris seitse tuhat kakssada, nii et äh, teil on veel kuhu pürgida. ka meil on praegusel hetkel probleem, et isegi erialaeksperdid ei loe enam neid aruandeid, sest neid on nii palju ja seal selle kvaliteet ei ole ka alati kõige parem, nii et iga kord ei olegi mõtet lugeda. nii et kui te nüüd ütlete, et te soovite rohkem sotsiaalmeedias ära teha vähemalt pooled jälgijatest, kui isegi mitte kolmveerand pole Euro-, on Euroopa Liidu institutsioonides, nii et kui teie jälgite mind ja mina teid, siis tegelikult ei ole me mitte midagi saavutanud. nii et kus me tõesti saame siis midagi ära teha, on küsimus. ja parlament, see oli kõik väga huvitav, mida te ütlesite. Need kolmkümmend kõige negatiivsemat lugu, kas te ka selle kohta olete mingi ähm, pingerea teinud äh,? siin oli positiivsemad, see puudutas siis autoriõigust ja kolmkümmend miljonit, äh, mida siis, ma ei saanudki täpselt aru, mis see kolmkümmend miljonit on. Äh, ja nüüd, äh, mis puudutab kogu Euroopa kattuvust, seal ka te ei suutnud mind kuidagi ähm, veenda või mulle muljet avaldada. ja nüüd soovis sõna saada ka veel kolleeg Ayala Sender, palun. Sí, muchísimas gracias, presidenta. Sí, en primer lugar. Suur tänu, proua esimees suur tänu ka kolleegidele, suur tänu ka kõnelejatele. juba mõnda aega oleme mm, seda teavet küsinud, kuna teeme tihedat koostööd Kontrollikojaga. ja me peame mm, parandama Kontrollikoja auditite tulemusi Äh, ma tänan, et härra Lasar on täna siin. meile on alati mulje jäänud, et, et äh, aruannete pealkirjad ütlesid ühte asja viidates äh, mõnedele lausa skandaalidele, kuid pressiteated liikmed äh, esitasid pigem äh, tegelikku mõju. kui me aga üritame rääkida audititest endist, andmetest, järeldustest, soovitustest, siis äh, sageli leiame, et, et on suur erinevus äh, aruande pealkirja ja aruande sisu ja soovituste vahel ja samuti ka pressiteate vahel, mis on täiesti erinev. seega kui meil oleks äh, Kontrollikoja kahekümne kaheksa liikme asemel äh, tõeline juhtivorgan, siis võib-olla Ehm, see lahendaks mõned nendest probleemidest, see on vähemalt järeldus, milleni mina olen jõudnud. kuid ehm, tuleb mainida, et asjad on paranenud. Ehm, pressi kajastamine, mm, pealkirjad, sisu, see kõik tihtipeale siiski langeb kokku. aga kui me nüüd räägime mm, valeuudiste vastu võitlemist, siis äh, sellest te kuigi palju ei rääkinud. kas te saaksite rohkem selgitada, kuidas nende valeuudiste vastu võidelda, kuidas neid äh, teatud infokildude põhjal toodetakse? Te rääkisite ka emotsioonidest, kuid emotsioonide puhul me tihti teame, mis on teatud emotsioonide tagajärjed, eriti kui äh, inimesi äh, ärgitatakse üles te teatud poliitiliste liidrite poolt. kas me liigume siinkohal ähm, just emotsioonide suunamise poole, see veidi hirmutab mind me oleme Brexiti referendumi üle elanud ja nägime kõiki neid valesid, eh, mida tol ajal esitati ja ja poliitikud peavad looma sellist poliitikat, mida on võimalik kodanikele lihtne edasi anda, millest neid on lihtsam aru saada, aga see on keeruline, sest eh, me paistame mm, siin tööd töötavad läbi erinevate filtrite, piirkondlike, kohalike filtrite. me peame kuidagi suutma võidelda nende sõnumite vastu, mis muudest valdkondadest tulevad. jah, vahel on tõesti äh, raske mm, mm, seda kõike edasi anda, seega minu küsimus teile on kuidas Briti äh, ajakirjanikud Ühendkuningriigis ja kogu Euroopa Liidus, kes teadsid, ähm, et Euroopa Liidu kohta ähm, edastatakse palju valeuudiseid, kuidas selle kõige valguses edasi töötada, kuidas meie teid aidata saame, Brüsselit süüdistada on väga lihtne, kuid sageli ähm, ei võta vastutust need inimesed, kes äh, peaksid seda vastutust kandma. ja proua Sandberg äh, Mm, te, te uurisite äärealasid Portugal, Hispaania, Soome, Bulgaaria. ja tahaksin teile teatud küsimusi esitada, te ei uurinud Prantsusmaad, Saksamaad või Hollandit, kus samuti populism on ähm, märgatav, on olemas äh, paremäärmuslikud äh, liikumised, mis aina kasvavad siin on küll äh, pildid äh, Prantsuse meediast näiteks, kuid äh, Poola, Itaalia meedia pildid oleks ka väga kasulikud olnud, siin oleks võinud seega rohkem mitmekesisust olla. meil olid siin üksikud sakslased ja britid samuti, seega mm, võib-olla oleks siin olnud parem mitmekesisemat teavet saada, kas saaksite seletada, miks te need valikud tegite? minu küsimus on äh, proua Sumbergile. kas äh, oma leidude põhjal leiate, et äh, me, on erinevus nende riikide vahel, kes on Euroopa fondide puhul netosaajad ja nende riikide vahel, kes on netomaksjad? sest ühed on kind-, rohkem kulutuste vähendamise ja väiksema eelarve poolt, teised jälle vastupidi seal on teatud erinevused ja teine küsimus puudutab äh, parlamendi enda veebilehekülge. Äh, see on küsimus äh, proua Vandenbroekile ja Sumbergile. siin on mainit-, mainiti, et parlamendi veebileht ei ole väga mm, kergesti arusaadav, siit on raske teavet üles leida, me oleme seda aeg-ajalt muutnud ja kõige viimane muudatus tegi paljud asjad hoopis hullemaks, mitte paremaks kas me äh, peame siin nüüd äh, lugema kokku, kui palju inimesi seda vaat-, üldse vaatavad, kas me peaksime siin küsitlusi läbi viima, sest meil on vaja asju parandada, et äh, paremini edasi anda seda, mida me teeme, paljude organisatsioonide puhul on veebisait ju esimene koht, kuhu inimesed pöörduvad teabe saamiseks. Frau van Borgupte. Uh, thank you very much suur tänu, märkisin kõik oma küsimused üles, kõigepealt need, millele on äh, lihtne vastata, kolmteist miljonit on äh, ajalehe tellimused, siin ei ole, siia hulka ei ole arvatud sotsiaalmeedia. ja kõige negatiivsemate mm, kajastuste nimekiri saan selle teile esitada. ma pean selle ilmselt ka komisjonile esitama koos kolleeg Sumbergiga ja nüüd küsimus äh, võltsuudiste vastu ja kuidas nendega võidelda. Äh, sellega tegelemegi praegu koostöös komisjoniga. sest äh, leidsime, et inimesed ei suuda vahet teha. on teatud negatiivsed mm, ideed, mis kõikides äh, nendes äh, võltsuudistest äh, läbi käivad. Euroopa Liidu ametnikud panevad raha oma taskusse, kulusid on liiga palju, on sellised negatiivsed sõnumid, mida nendes võltsuudistes kasutatakse ja sellega peame tegelema, seda uurima. samuti saame nagu parlamendi kolleegidki, olema ette, olla ettevaatlikumad selles osas, kuidas me, mm, kuidas me asjadest kirjutame. sest kui me räägime näiteks autode liisimisest, siis tuleb selgitada, mida me, mida me liisime täpselt, et inimestel ei tekiks ettekujutus, et, et sõidetakse ringi limusiinides. kui me hakkame siin rääkima millegi vastu, siis äh, siis see ei ole produktiivne. me me, me parandame ajakirjanduses esinevat valeinfot ja teavitame ajakirjanikke, et nad saaksid äh, edaspidi ka äh, paremini kirjutada. härra Shiptonile vastuseks me peame lihtsalt äh, Briti meediast äh, lahti laskma, sest äh, meil ei ole võimalik äh, kõikidele valuudistele vastu astuda. seega mind veidi üllatab härra Shiptoni kri-, kriitika ja vastuseks ka härra Voonile, kui vaadata meie veebilehte, siis seda uuendatakse pidevalt, ma ei räägi siin kõikidest komisjonide lehtedest, aga parlamendi avaleht on üsnagi kasutajasõbralik ja suurem osa inimesi suunduvad veebilehtedele läbi sotsiaalmeedia või äh, meiliteenuse. Nad äh, vajutavad mingitele linkidele ja jõuavad siis veebisaidile. emotsioonidest äh, rääkides, jah, just see, sellega me tegelemegi, tegelemegi. meil oli ähm, meil oli faktikontrollijate konverents äh, on tehtud eksperimente, kus leiti, et isegi väga heade analüütiliste oskustega inimesed, kui neile antakse mm, valeteavet, aga seda annavad inimesed, kellega nad üldjoontes on nõus, siis nende analüütilised oskused langevad. Nad äh, on tõenäolisemalt valmis valeteavet vastu võtma inimestelt, keda nad usaldavad ja kellega nad suudavad samastuda ma vist olen nüüd kõikidele küsimustele vastanud, aitäh. jah, suur tänu. kõigepealt äh, Facebooki jälgijad, sotsiaalmeedia. esimene probleem on see, et meil on sotsiaalmeedia arendamise strateegia. kui te vaatate meile meid, siis äh, oleme palju aktiivsemad Facebookis viimase aasta jooksul. meil on ka äh, jälgijaid, kes äh, tulevad otse teistest institutsioonidest, see on loomulik minu arvates, aga kõik need teemad, mida oleme oma strateegia ja töökava raames arendanud paljud nendest puudutavad neid teemasid, mis on kodanike jaoks kõige olulisemad. üks nendest näiteks kolm nädalat tagasi avaldasime aruande õhukvaliteedi kohta ja me nägime, et, et pärast seda suurenes meie Facebooki jälgijate arv kolmekümne protsendi võrra. nagu ma ütlesin, siis praegu me alles arendame seda kõike, kuid kui vaadata jälgijate hulka, siis need ei ole kõik teistest institutsioonidest äh, me esitame küll ka äh, pressiteateid, kuid me mm, suhtleme ka teiste sidusrühmadega ja räägime nendest poliitikavaldkondadest, äh, kus äh, Euroopa Liit tegutseb. kui sidusrühmad meid jälgima hakkavad, siis hakkavad ka teised nendega seotud inimesed meid jälgima. umbes nelikümmend protsenti kogu meie veebilehe liiklusest tuleb just äh, Facebooki kaudu. ja üks kõige olulisemaid viise, kuidas me pressiga suhtleme, on Twitteri kaudu, aga see võtab kõik aega, see võtab palju ressursse ja see, seetõttu mainisin ka oma esitluses, et meil on vaja välja mõelda, kuidas ähm, äh, sihtmärgistatud äh, sisu luua ja see on kõige tähtsam küsiti ka pealkirjade kohta. viimasel ajal oleme selles osas palju arenenud. ilmselt äh, on see seotud ka Facebookiga, kus me peame väga ettevaatlikult äh, vaatama, mida, millist sõnumit me soovime edasi anda ja see on meie suhtlusstrateegia mm, südames nüüd ähm, valeuudised, ma jätsin selle punkti meelega selliseks, nagu see on. Äh, Facebook äh, töötab samuti välja strateegiaid valeuudistega võitlemise vastu, kuid need jäävad alati, alati alles. sotsiaalmeedia tõttu on uudistetsükkel palju kiirem ja mm, valeuudiste ohvrid oleme olnud juba palju aastaid kui me räägime näiteks mõnes aruandes äh, eelarve täitmise vigadest, siis äh, ajakirjanikud tihtipeale seostavad seda juba pettustega. kuigi see ei ole ilmtingimata pettustega seotud. see, me oleme küll valeuudiste kallal ähm, tööd teinud, kuid seda ei ole võimalik äh, täielikult ennetada, me peame lihtsalt suhtuma sellesse pedagoogiliselt ja nii, kui me mingit äh, valeuudist märkame, siis äh, peaksime seda korrigeerima ja esitama õigeid uudiseid ja, ja kajastama reaalsust. aitäh ja ähm, härra Sütten! ma arvan, et väga oluline on, et me ei alahindaks ähm, Euroopa Liidu kodanike murede mõju selle kohta, mm, millised on parlamendi liikmete hüvitised nagu siin juba viidati, siis umbes kümme aastat tagasi äh, toimus suur skandaal ähm, Ühendkuningriigi parlamendi liikmete ähm, hüvitiste kohta, kuid hüvitisi on äh, kurjasti ära kasutanud ka paljud Euroopa Liidu liik-, parlamendi liikmed. hiljuti, kui ma ei eksi, siis üks Austria, ähm, Austriast pärit parlamendiliige äh, filmis seda, kuidas parlamendiliikmed hüvitise taotlusi täitsid ja see, ja siis kohe lakkusid ja see jätab parlamendi väga halba valgusesse. seda süsteemi kasutati ära palju aastaid, ma tean, et äh, ka praegu on äh, liikmeid, kes äh, ei käi muidu koosolekutel väga kohal, kuid Strasbourgis nad seda teevad, sest äh, seal saavad nad äh, raha. ja kõige, kõige suuremad süüdlased siin on inimesed, kes tegelikult on vastu e-, Euroopa Liidu institutsioonidele põhimõtteliselt ja see on väga irooniline. inimesed, kes seda süsteemi ära kasutavad, kipuvad kes, kes näevad sellist ärakasutamist, arvavad, et äh, kõik parlamendiliikmed teevad niimoodi, seega on suuremat läbipaistvust nendes protsessides vaja ja mm, mõned äh, fraktsioonid äh, hoolega avaldavad äh, oma hüvitiste määrasid ja üritavad olla siin läbipaistvad, kuid teised jällegi mitte. mis puudutab nüüd ähm, kajastuste negatiivsuse mm, muutmist, jah, ma mõistan, see on suur väljakutse, sest see negatiivne suhtumine on äh, kestnud väga kaua ja see läheb kaugemale üksikutest ajakirjanikest, kes äh, artikleid kirjutavad. meil on äh, meediainimesi, kellel on ähm, oma, oma oma plaanid, kes omavad äh, meediaväljaandeid, nad soovivad Euroopa Liidust lahkuda selleks, et äh, nende tegevust ei reguleeritaks nii palju, nad soovivad oma raha ähm, teistes riikides hoida. seega äh, me ei tohi alahinnata ohtu, mida need inimesed Euroopa Liidule kujutavad ja me peame siinkohal olema proaktiivsed, me peame äh, kodanikele rääkima sellest, äh, mida head Euroopa Liit teeb. ja see ei tähenda ainult seda, et Euroopa Liidu institutsioonid äh, säutsuvad Twitteris või kirjutavad Facebookis, see puudutab ka liikme, parlamendiliikmete endi võrgustikke, mille kaudu nad jõuavad kodanikele, et selgitada, et et äh, teatud skeemid mingites valdkondades loovad ähm, töökohti ja neid rahastavad Euroopa, rahastatakse Euroopa Liidu rahadest. Euroopa Liidu institutsioonid on ähm, mingil määral kaitsval seisukohal olnud ja ka kõik, kes on Euroopa Liiduga üldse seotud, ähm, on juba aktsepteeritud seda, et et domineerival positsioonil on need, kes on Euroopa Liidu vastu. seega tegelikult oleks vaja, et, ähm, et Euroopa Liidu esindajad läheksid inimeste, läheneksid inimestele ja selgitaksid neile, mida Euroopa Liit head teeb, kuidas ta loob töökohti. Euroopa Liidu tegevus on tegelikult äärmiselt oluline riikide, liikmesriikide majandustele. mulle tundub, et äh, ei ole olnud ähm, institutsioonides tahet seda kõike teha ning samuti ka poliitikud ise ei ole sageli soovinud seda teha, nad äh, jäävad äh, büroo, bürokraatiasse kinni. Ühendkuningriigi jaoks on ilmselt juba liiga hilja midagi muuta, kuid ülejäänud Euroopas võivad juhtuda samasugused asjad, kui rohkem ei esine proaktiivset positiivsust. suur tänu ja yeah järgmine. mis puudutab härra Vooni küsimust, et mis on neto kasusaajate vahel vahe, see tõesti oleneb sellest, kui palju vahendeid saadi. aga kui vaadata nüüd Rootsit ja Soomet ja seda, siis nemad saavad tõesti ka päris palju vahendeid, nii et tegelikult kulutuste kvaliteet on nende jaoks ka tähtis. aga siin tõesti tuleb teha vahet eelarvel Äh, sellel, kes saab kui palju ja kui palju tuleb liikmesriikidele maksta sisse Euroopa Liidu eelarvesse. ma loodan, et sellega vastasin teie küsimusele. teine küsimus. ma tegelikult äh, nimelt äh, tegin siin geograafilisi märkusi Saksamaa, Holland, Prantsusmaa, me näeme seda kogu aeg, et geograafiline asukoht on tähtis, aga üritasin pigem rääkida äärealadest ja ma ei teinud siin vahel vahet sellel, kas ollakse pigem Euroopa-meelsed või euroskeptilised ja mis puudutab pilti, siis vabandan. ma tõesti ei teinud seda nimelt, järgmine kord kasutan teise ajalehti. suur tänu. me oleme teile väga tänulik. ja nüüd peame siin vahendama külalisi, meie uued külalised on kohal suur tänu teile ja palume neljal uuel külalisel tulla nüüd siia poodiumile. aitäh tulemast! ja palun Herzlich willkommen. Wir machen weiter mit dem zweiten Panel. tere tulemast, jätkame oma tööd. tervitan siin professor Maria Luisa Sanchez Barrueco Bilbaost ja teie saategi kohe sõna kümneks minutiks. Thank you very much for. suur tänu kutse eest osaleda sellel seminaril minu põhilised punktid lisaks sellele, mida siin on juba öeldud. et äh, tuleb aru saada, mis asi on viga, veamäär, pettus, aga et see pole üldse nii tähtis, et me peaksime olema võimelised äh, selgitama seda lihtsalt nii, et inimesed saaksid sellest aru ja usaldaksid seda nii emad, teismelised, kõik, kes lähevad valima järgmisel aastal Euroopa Parlamendi valimistel või ka kohvikus hommikul kohvi valmistavad inimesed. Äh, kas inimesi huvitab nii palju näiteks riigi rahakott? ei huvita. miks? sest nad usaldavad süsteemi. aga Euroopa Liidu puhul finantsvahendite kasutamine on tähtis ja see on olnud ka edukas, see kommunikatsioon. tihti tuuakse välja pigem äh, negatiivne pool, mitte positiivne pool. riiklikul tasandil äh, tegelikult väga vähe räägitakse sellest, äh, kuidas Euroopa Liidu vahendeid kasutatakse või kui isegi räägitakse, siis lehtedesse see ei jõua, nii et sellepärast ma tõesti leian, et me peaksime koolitama inimesi ja üles ehitama usaldusväärsust. siin on tõesti institutsioonidel võimalus pöörduda inimeste poole sotsiaalmeedia kaudu. traditsiooniliselt on meedia olnud äh, nii-öelda uksehoidja, nemad otsustavad äh,, mis on kõige tähtsam, millest rääkida ja millest ja mitte ja nüüd tänapäeval inimesed informeerivad ennast üha vähem ajalehtede kaudu ja pigem sotsiaalmeedia kaudu. nii et äh, institutsioonidel on vaja nüüd uuesti võtta kontroll enda kätte selle üle, millist informatsiooni nad edastavad, aga see tähendab seda, et me muudame institutsioonilist kultuuri, eriti just kontrollivate institutsioonide kultuuri. ja olen nüüd ise riigikontrollide tööd jälginud üle kahekümne aasta ja olen teinud uuringuid ka selle kohta, milliseid menetlusi kasutatakse ja olen kokku võtnud põhilised strateegiad, mida minu arvates finantsinstitutsioonid võiksid kasutada. ja seda neljas valdkonnas, teadlikkus, sünergia, mitmekesistamine ja laiendamine teadlikkuse puhul ma mõtlen seda, et kõigil on, institutsioonidel on õiguslik mandaat, aga väga vähestel on visioon. isegi müüriladudes äh, kividest üksi ei piisa. kui me vaatame institutsioonide veebilehekülge, siis äh, väga vähesed äh, üritavad tõesti üles ehitada usaldusväärsust äh, selles osas, et vahendeid kasutatakse õigesti. näiteks Saksamaa riigikontrolliga, Euroopa kontrolliga ja veebilehekülg on seal tõesti väga head näited selle kohta, kuidas näidatakse rahade kasutust, aga on teisi veebilehti, kus nad pöörduvad pigem ainult parlamendi kui kodanike poole ja kodanik tõesti leiab, et äh, nende institutsioonide töö ei ole tähtis nende jaoks. teiseks sünergia. Äh, Euroopa vahendite haldamisel on tõesti erinevatel institutsioonidel oma roll, aga tihti tegutsetakse eraldi. Äh, audiitorid räägivad omavahel oma võrgustikus, kui äh, prokurörid samamoodi, parlamendisaadikud samamoodi, aga omavahel koostööd ei tehta. ja samamoodi äh, on ka väga palju sellist äh, äh oma peidus olevat äh, tegevuskava ja tihti lihtsalt hakatakse õõnestama üksteise tööd. seetõttu on meil vaja rohkem läbipaistvust ja see on nüüd see probleem, Ehm, mida tegelikult me endale lubada ei saa. riiklikul tasandil tõesti korruptsiooniskandaalid äh, tähendavad seda, et minister peab tagasi astuma või kogu valitsus, kuid Euroopa Liidus äh, kukub kokku nii-öelda kogu hoone. ja kui tegemist on süstemaatilise probleemiga, ehm, siis on olukord veelgi hullem ja just sellepärast me peaksime siin erapoolikust vältima nii et ma teeksin tõesti ettepaneku, et äh, välditakse seda, kuidas saada kõige rohkem klikke. nüüd esimene strateegia peaks olema mitmekesistamine või kohanemine, see tähendab seda, et me saame tagasi kontrolli sõnumi üle. niimoodi on meil võimalik äh, paremini kontrollida, kuidas me jõuame erineva publikuni praegu peavad audiitorid rääkima poliitikutega, õpetajatega, noorte inimestega ning riigikontrollid ei ole tegelikult rumalad. ei ole nii, et me peame ainult sõnumit lihtsustama. sõnum ei peaks olema liiga lihtne, aga ta peaks olema loomingulisem, rohkem visuaalsem, rohkem videosid, pilte, graafikaid tuleb esitada lugu numbrite taga. ja see tähendab seda, et meil on ka vaja rohkem vahendeid selleks ja samamoodi tuleb ka välja töötada uued äh, avaliku kommunikatsiooni strateegiad. olen vaadanud ka finantsinstitutsioonide struktuuri ja väga vähe kasutatakse neile vahendeid, arvestades nende ülesannetega, millega nad peavad tegelema. ja tõesti, institutsioonide kommunikatsioonile eraldatakse väga vähe vahendeid riiklike finantsinstitutsioonide puhul on tihti ainult üks inimene, kes teeb siis koostööd juhatajaga äh, ja tema ülesandeks on siis suhted meediaga, veebilehekülje haldamine ja isegi raamatukogu ülevalhoidmine. Äh, nii et tõesti selleks, et jõuda kodanikeni, on võib-olla tähtis, et ka tõesti institutsioonilisi äh, partnerite arvu suurendatakse tihti võideldakse ka sellest, et kaasatakse teadlased, ülikoolid, erinevad äh, rakke- ja mõtterühmad. sellel on ilmselgelt teatud eeliseid, äh, sest tähti on, tähtis on ka demokraatlike väärtuste toetamine, äh, kus tuuakse välja ka siis avalik usaldus nende vastu ja samamoodi tuleb olla väga neutraalne, kui avalikustatakse erinevaid äh, andmeid, uuringuid, äh, blogisid ja niimoodi on meil võimalik ka parandada siis äh, Euroopa Liidu vahendite kohta informatsiooni. samamoodi tuleks ka kriitilist mõtlemist toetada kodanike hulgas. me oleme siin näiteks tudengeid õpetanud aastasadu kriitiliselt mõtlema ja niimoodi on meil võimalik ka vähendada võltsuudiste levikut. tegem-, kui me tõesti multidistsiplinaarselt läheneme sellele, siis on meil võimalik ka neid erinevaid isoleeritud sambaid vähendada. ükskõik, kas me räägime massandmetest, suurandmetest või äh, plokiahelatest, tegelikult alati on kolleege, kelle poole pöörduda ja kellelt infot küsida finantsinfo puhul äh, on meil vaja ka suuremat äh, ja paremat dialoogi. praegusel hetkel äh, teaduse seis on selline, kus me tõesti oleme eraldanud teadlased, nad on nagu oma tornis ja keegi nende töö tulemusteni ei jõua. nii et see oleks minu poolt siis äh, info teadustöö kohta ja aitäh! aitäh, proua professor, et selgitasite meile teadlaste rolli. meie järgmine kõneleja on härra Rumpf, äh, OECD pressiesindaja. aitäh, härra aseesimees, ma olen väga tänulik selle kutse eest. mina alustasin kakskümmend aastat tagasi oma tööd, olles assistent selles komisjonis. mul on väga hea meel olla siin nüüd tagasi ja ma tahaksin rääkida meie kogemustest, kuidas OECD eh, edastab infot ja kuidas see võib mõjutada seda tähtsat tööd, mida teie teete info edastamisel ehm, siis Euroopa Liidu eelarve kohta Euroopa Liidu kodanikele. OECD-s me ei tegele nii palju eh, usalduse ja finantsküsimustega. meil on väga laiapõhjaline mandaat, Äh, me vaatame tõendeid äh, ja seda, kuidas äh, siis avalikkuse arvamust parandada selle põhjal teatud valdkondades tööhõive, tervis, majanduspoliitikad ja nii edasi. ja nüüd, kui vaadata, mis mõttes meie erineme organisatsioonina siis me üritame tõesti edastada fakte, meil on tegureid, mis inimeste jaoks on tähtsad, meil on rahvusvahelised võrdlused, me paneme ka teatud võrdlustähiseid paika riikide kohta, riikide toimimise kohta ja me teeme ka teadustööd selleks, et äh, paremaid kogemusi vahetada ja me tõesti räägime siis sellest, mis toimib ja mis mitte ning kui me räägime kommunikatsioonist avalikkusega, siis just need tegurid ja need andmed on see, mis on parim, mis meil kasutada on äh, oma sõnumi edastamisel. eeldatakse, et me oleme usaldusväärne allikas ja seda sellepärast, et me anname avalikkusele informatsiooni, mis puudutab neid endid, äh, neid puudutavaid küsimusi ja mida vaadatakse kui tähtsat infot. ning äh, kommunikatsiooni poole pealt äh, tuleb öelda, et äh, räägime siin sotsiaalmeediast, videoplatvormidest, veebilehekülgedest minu kogemused näitavad, et kommunikatsioon traditsiooniliste meediakanalite kaudu, vähemalt sellise organisatsiooni jaoks nagu OECD, on ikka veel väga tähtis selleks, et infot edastada. meil on Twitteri konto, meil on umbes pool miljonit jälgijat, nii et üpris edukas. aga kui vaadata nüüd seda, kuidas inimesed mõistavad seda, mis me teeme, siis just sellepärast, et meedia kajastab seda. see kehtib nii tavakodanike kohta kui ka meie põhilise öö, sihtrühma kohta, poliitikakujundajate kohta meile poole pöördutakse mitte sellepärast, et Twitteris oli mingi säuts, vaid sellepärast, et midagi loeti ajakirjand-, loeti ajakirjandusest, nii et kommunikatsioon meedia kaudu on tähtis ja te peate tõesti tegelema sellega, mida siis ajakirjanikud teie kohta kirjutavad või mitte. oma kanalite loomine, sellest võib olla küll kasu, aga selleks, et jõuda kodanikeni ja laiapõhjalisemalt inimesteni, on siiski vaja kasutada traditsioonilisi meediakanaleid. kui te vaatate neid probleeme, mis teie ees seisavad ja see küsimus, mille te tõstatasite, et kuidas siis edastada äh, fakte ja nii-öelda parandada seda kuvandit, mis inimestel on äh, ja kuidas seda teha faktide kaudu. ma ei usu, et see on, äh, et see küsimuse püstitus on täiesti õige ma arvan, et on lihtsalt teatud tüüpi faktid, mida inimesed kuulevad, näevad, tunnetavad, võtavad vastu ja siis on sellised süstemaatilisemad faktid, mida teie tahaksite edastada. Teie tahaksite edastada infot äh, selle kohta, et Euroopa Liidu kulutuste puhul ei mängi pettused väga tähtsat rolli. Teie tahaksite edastada sellist infot, et Euroopa Liidu rahastus on tõhus. aga suurema osa rahva tunnetus on see, mida nad kuulevad oma sõpradelt, sellised levinud arvamused, naljad pettuste kohta ja on usaldusväärsed allikad, mis on nii-öelda inimeste jaoks lähemal kui Brüssel. nii et ja see kõik on ka tegelikult kooskõlas meie probleemidega, rahvusvahelise organisatsiooni probleemidega. kuidas me aitame inimestel mõista selliseid süstemaatilisi tõendeid, mida teie komisjon, aga ka kontrollikoda siis äh, leiavad, kui üritatakse inimesi veenda, et jah, me oleme tegelenud selle laiema pildiga ja siin tuleb väga selgelt välja, et noh, et võib-olla oli pettuse juhtum ja see võib juhtuda igal pool, aga üleüldiselt süsteem toimib hästi ja korralikult. nii et äh, sõnumi edastamiseks. ja nüüd ma siin tõesti üritan tõmmata paralleeli tööga OECD-s. Teil on põhimõtteliselt kolm küsimust, millega peate tegelema. Teil on sõnum, teil on ka sõnumi edastaja ja teil on siis see, kuidas seda sõnumit esitleda, millises kontekstis, millises raamistikus. rääkides nüüd sõnumist, kui vaadata seda, kuidas OECD on olnud edukas, me oleme edukas siis, kui me seame kahtluse alla teada-tuntud äh, teadmised, noh, et äh, teie arvate, et teie riigis on parim haridussüsteem, aga vaadake PISA uuringut, see ei ole nii. ja seega, kuidas äh, tegeleda nii-öelda põhiuskumustega, kui ähm, arvatakse, et Euroopa Liidu raha kulutamise puhul on väga suur pettuste oht ja et see on suurem kui riiklikul tasandil, siis tulebki selle küsimusega tegeleda ei ole võimalik inimesi veenda vastupidises, kui sa sellest ei räägi. nüüd, mis veel on tähtis äh, ja see tuleb välja siis, kui me räägime nii-öelda faktide kaudu ja see on see, kuidas meie suhtleme. sinu allikud peavad olema läbipaistvad ja teada, samamoodi ka metodoloogia ning sa pead olema valmis vastama rasketele küsimustele. kui vaadata meie PISA uuringut, äh, siis tõesti Saksamaal on kirjutatud äh, Äh, riiulitäisi raamatuid selle kohta, äh, kuidas haridussüsteem toimib. aga tegelikult äh, tuleb süstemaatiliselt tõesti usaldust üles ehitada ja me oleme seda teinud ka oma PISA uuringu puhul ja me arvestasime ka kriitikaga, mida meile tehti. nii et see on ka osa sellest faktide kaudu rääkimisest ja äh, ja eelarve kontrolli komisjon tõesti ja ka kontrollikoda on võimelised äh, rääkima tõesti faktide kaudu, see tähendab seda, et te peate olema väga läbipaistvad ja ütlema, kust, äh, millised on teie allikad. ja siis veel vaadake ka seda, kuidas saada väljastpoolt kinnitust. kontrollikojas äh, oli mul tõesti väga hea kuulda ja näha et tõesti kontrollitakse üksteise tööd. et jah, näiteks äh, riigikontrollid ju ka viivad riiklikul tasandil oma tööd ellu. ja selline väljaspoolt tulev audit peaks ka olema osa teie sõnumist, et info, mida edastate, on kontrollitud. nüüd äh, sõnumi edastaja kas tal on piisavalt autoriteeti, kas ta on piisavalt neutraalne ja samamoodi tõstetub siis ka sõltumatuse küsimus, et, et kuidas raha kulutatakse, kuhu, kuhu kasutatakse hüvitisi. see on ilmselgelt kahjustav, on kahjustav ka siin ja sellele tuleb tähelepanu pöörata. kui me räägime sõnumite edastamisest, siis inimesed usaldavad äh, infot siis, kui nad usaldavad inimest, kes on selle info taga ja sellepärast on tähtis, et te oleksite võimelised esitlema tõesti ennast kui usaldusväärset institutsiooni ja, ja suudate endast luua ka kuvandi, sellise kuvandi, mis on usaldusväärne. nüüd esitlemine ja raamistik ja ma arvan, et siin on kaks küsimust, mida, millest ühte eelnevalt juba väga palju arutati. nimelt kui vaadata nii Kontrollikoda kui ka eelarve kontrollikomisjoni mõlemat osapoolt siis siin selles küsimuses, siis teie tööks on ju näidata, et raha on kasutatud korrektselt. aga see peab olema kooskõlas äh, ka teatud edulugudega, et peab välja tooma konkreetseid juhtumeid, lugusid selle kohta, kuidas Euroopa Liidu vahenditega on olnud võimalik olukorda muuta ja tegelikult tuleks minna isegi samm kaugemale, tuleb öelda, et olukorda oli võimalik muuta ainult tänu sellele, et kasutati Euroopa Liidu rahastust ja see on see, millega teie peate tegelema. ei piisa sellest, et te ütlete, et meil on kogu see raha, me saame seda kulutada inimeste aitamiseks ja olukorra muutmiseks. aga kui vaadata arutelusid kohapeal liikmesriikides, siis sealt tuleb välja see, et noh, kui öeldakse, et see kõik on võimalik ära teha, aga on võimalik ära teha ainult siis, kui Euroopa Liit aitab, siis tegelikult muutub ka inimeste suhtumine positiivsemaks. ja need kaks institutsiooni, millest me nüüd räägime, kontrolli, eelarve kontrolli komisjon ja kontrollikoda, te peate tõesti ennast esitlema kui maksumaksja advokaati. Teie olete need, kes kaitsevad maksumaksjaid ja Euroopa Liidu eelarve on maksumaksja raha ja see peaks olema teie töös kõige tähtsam. me rääkisime keelekasutusest, raamistikust, võib-olla ma siin lähen isegi liiga kaugele, aga omavahendite kohta kasutatav sõnastus, ma tõesti ei usu, et need on omavahendid, see on lihtsalt maksumaksja raha, mida kasutatakse teisel tasandil, seda kasutatakse Euroopa Liidu tasandil, riigi tasandil, kohalikul tasandil, aga see kõik on maksumaksja raha. ja igaüks peaks siis panema ennast sellisesse olukorda, selgitama, et see on see, mida me siin teeme, teeme seda väga vastutustundlikult ja hoolitseme selle eest, et vahendeid kasutatakse hästi näen, et olen pikalt rääkinud. mis on siis konkreetsed soovitused? pidevalt tuleb äh, vahetada infot äh, äh, selle ajakirjanikega selle kohta, kuidas me siis teeme tööd, mis on meie töö tehniline pool, tuleb anda rohkem taustainfot. rohkem tuleb äh, tõesti käegakatsutavaid numbreid edastada, et mis toimib, mis mitte, vastata tõesti kodanike küsimustele, pidada dialoogi ja siis see, mida ma alguses ütlesin, et selgitada ka neid tehnilisi mõisteid, mida kasutate ja ja siis neid ka lahti mõtestada. vabandan, et pikalt rääkisin, aga see oli kõik. aitäh! me tõesti arvestame nendega äh, märkustega, mida ütlesite ja nüüd äh, üks äh, komisjoni töötajatest, äh, Wittgenstein, me näeme, kuidas te alati siis keskpäeval pressikonverentsil pingutate. aitäh, aitäh selle sissejuhatuse aitäh, e, e, eest, aitäh, et mind siia täna kutsusite. mina jätkan sellest, mida siin viimase tunni aja jooksul juba mitu korda öeldi ma räägiksin kõigepealt probleemidest. minu arvates on neid kolm. kõigepealt müüdid ja kõik need kontseptsioonid, müütilised kontseptsioonid, mille vastu me võitleme. teiseks, eh, et head uudised ei ole uudised. ja kolmas uudis, mis, kolmas probleem, mis on kõige raskem, me peame minema kaugemale kui see, et me keskendume praegusele olukorrale, sellele eh, nullsumma mängule, et kes võidab, kes kaotab Euroopa Liidu eelarvest, sest see ei aita meil kodanike poole eh, pöörduda ja nendeni jõuda. nüüd kõigepealt müüdid. me näeme, et Euroopa Liidu eelarvet ümbritsevad müüdid, eh, valesti mõistmised kolleegid on neid juba maininud, suurem osa rahast läheb administratsioonile, äh, auditi tegijad ei ole valmis eelarve täitmist heaks kiitma ja üleüldiselt kõik on täis pettust. aga tegelik olukord on hoopis teistsugune. tegelikult peaaegu äh, kogu eelarve läheb äh, piirkondade, talunike, tudengite, teadlaste, linnade rahastamiseks, see on see, kuhu vahendid lähevad. ja tegelikult äh, Äh, viimase üheteistkümne aasta jooksul on ka Kontrollikoda meie eelarve täitmisele kinnituse andnud ja pettuse osa on tõesti mikroskoopiline. ja kui on pettuse juhtumeid, siis me saame selle raha ka tagasi nõuda ja me saame selle raha tagasi. see on see, äh, mida meie tegelikult siin teame ja just sellepärast Kontrollikoda parlamendiga meie peame ähm, selle tõe välja tooma siis veel üks vääritimõistmine, see, mida Euroopa kodanikud arvavad, mida Euroopa Liidu eelarvega tehakse. siin näete nüüd äh, Saksa välisministeeriumi uuringut ja siin näete, mida sakslased arvavad, kui palju läheb kuhu, kaksteist protsenti põllumajanduspoliitikale ja pi-, regionaalpoliitikale kaheksateist protsenti läheb eelarvele teadustööle, välispoliitikale kümme protsenti, keskkonnale neliteist protsenti, terrorismivastasele võitlusele ka kolmteist protsenti. see on see, mida nad arvavad, aga reaalsus on hoopis teistsugune. näete nüüd, kuhu siin raha läheb? praeguses ähm, äh,, äh, praegusel äh, programmiperioodil, nii et sellega peame me ka tegelema ja kolmas vääritimõistmine on Euroopa Liidu eelarve suurus. kõik arvavad, et see on ülisuur, aga tegelikult see ei ole nii. see on põhimõtteliselt ühe tassi kohvi hind kodaniku kohta iga päev. seda me üritame ka Twitteri kontol seda näitama Äh, siin võite klikata kohvitassile Twitteris, ma siin praegu ei saa klikata, sest mul ei ole hiirt, aga siis te näete, kuidas see kohvitass hakkab keerlema. nüüd veel üks väga huvitav pilt, iga-aastane Euroopa Liidu eelarve äh, ja nüüd Euroopa Liidu liikmesriikide äh, kulutused ja riikide RKT, need on need faktid. ja siis järgmine probleem, see, et äh, ajakirjanikud ei kirjuta headest uudistest, sest head uudised ei ole uudisekünnise ületamist väärt. see on siin näide heast uudisest Euroopa Kontrollikoda ütleb, et üheteistkümnendat korda on võimalik anda eelarve täitmise kinnit-, üritus. me avaldasime pressiavalduse, arvatavasti on tegemist pressiavaldusega, mida peaaegu mitte keegi ei lugenud, mitte keegi ei tsiteeri, sellepärast et mitte kedagi ei huvita see, et üheteistkümnendat korda ütleb Kontrollikoda, et Euroopa Liidu eelarvega pole mingeid probleeme, see ei huvita mitte kedagi see on muidugi ajakirjanike õigus, aga millest nad kirjutavad, on see äh, raiskamine ja pettuse kahtlused äh, Euroopa Liidu eelarves. see on vana näide, siin neli aastat vana uudis. viimastel aastatel õnneks ei ole Euroopa Liidu eelarve kohta midagi sellist kirjutatud, võib-olla seda võiks vaadata kui edusammu et parlament, kontrollikoda, komisjon on siin tõesti juba teinud mingeid edusamme. aga see näitab, kuidas käib siis uudiste edastamine, et edastatakse halbu uudiseid, mitte häid uudiseid ja see ei puuduta mitte ainult eelarvet, vaid üleüldiselt kõiki valdkondi kogu Euroopas. ja siis veel üks probleem, see siin. seda pole lihtne selgitada ja kui hakata nüüd vaatama riiklikku tasandit, siis tuleb see vastasseis. niimoodi räägitakse liikmesriikides Euroopa Liidu eelarvest, et sul on võitjad ja kaotajad, need, kes maksavad äh, rohkem sisse, kui tagasi saavad ja need, kes maksavad vähem, kui saavad. see on täiesti vale lähenemine ja tegelikult täielikult eirab kõiki neid eeliseid öö, ähm, mis tulenevad Euroopa Liidu eelarvest, et kõik ei puuduta mitte ainult äh, nii-öelda sularaha sissemakseid. mida me saaksime teha? kõigepealt me peaksime siin tõesti üritama korrigeerida neid äh, valestimõistmisi ja öö, äh, müüte ka purustama siin on üks näide, kus äh, volinik äh, oma öö, äh, säutsus informatsiooni ja ka oma blogis avaldas informatsiooni, mis ei olnud korrektne, ütles, et väga vähe on kasutamata vahendeid, aga mitte keegi ei saanud kohe alguses aru, et see on see summa, mida pole veel välja makstud, aga mille kohta on tegelikult juba maksekohustus võetud. on täiesti selge, et kui on mitmeaastane finantsraamistik, siis mingist hetkest hakatakse vahendeid välja maksma, see pole negatiivne, vaid pigem hea. volinik säutsus seda ja ka kirjutas sellest blogis. veel üks teine näide, mille kohta mul slaidi ei ole, kus äh, üks poliitik ühest liikmesriigist ütles, et mul on kõrini sellest, et igal aastal me nii palju saadame Brüsselisse raha, kakskümmend miljardit eurot igal aastal. see oli tõesti väga suur liialdus, me korrigeerisime seda numbrit, see oli tegelikult kaksteist või kolmteist äh, miljardit ja meie jaoks oli tõesti väga tähtis äh, välja tuua see õige number, et äh, see oli kaksteist, mitte kakskümmend, ma ei tea, kui paljud Äh, tõesti said ka sellest aru, aga olen nõus siin oma kolleegiga OECD-st, et vahel lihtsalt tuleb neid õigeid numbreid ka edastada ja loota, et keegi märkab seda. siis järgmine asi, mida me üritame teha, me üritame häid lugusid, konkreetseid projekte välja tuua me kasutame, üritame kasutada ka paremat ja selgemat keelt, nagu siin juba ka äh, eelmises voorus öeldi ja see on tõesti väga õige märkus, me tõesti võitleme iga päev oma eelarve eest, tegemist on raske võitlusega. iga kord me neid lahinguid ei võida, aga me tõesti üritame. aga parema keelekasutuse kõrval on väga tähtis ka esitleda neid äh, häid lugusid. meil on ka konkreetsete projektide kohta andmebaas ja inimestel on võimalik siis näha, mida ühes või teises liikmesriigis täpselt tehakse ja see, mida me teeme selle võitjate-kaotajate äh, aruteluga, me saame siin inimestele näidata, millele raha kulutatakse ja näidata, et need prioriteetsed, prioriteedid, mis meie oleme välja pakkunud, toovad ka lisandväärtust. mitte ainult need öö, äh, riigid ei võida, mis maksavad sisse vähem, kui saavad ja nüüd näete siin järgmist mitmeaastast finantsraamistikku, näete öö, kus me oleme teinud ettepaneku kulutusi suurendada, äh, migratsioon, keskkond, äh, piirivalve, see ei ole midagi, äh, mille puhul võidaks ainult üks ühiskonnarühm ja seda näitab ka see järgmine slaid, see on järgmine võimalus samu numbreid, aga lihtsalt teistmoodi esitleda ja mina tahaksin nüüd teada mõnelt riigilt, netoriik, netomaksjariigilt, et et äh, kuidas äh, teha siin äh, seda äh, võitja ja kaota, kaotaja eraldust äh, riikides, millest võidavad riigis, kus tegelikult investeeringust võidavad kõik kogu Euroopa Liidus, nii et ei ole enam mõtet teha siin seda vahet, et kes võidab, kes kaotab ja me oleme sii-, seda tööd tõesti väga palju viimasel ajal teinud. nüüd viimane punkt, kuidas me seda kõike teeme eesmärke on siin juba mainitud, me üritame jõuda kodanikeni nii hästi kui võimalik. me üritame jõuda ka kasusaajateni, sellepärast et nemad on need, kes on siin põhimõtteliselt kolmandaks osapooleks. Nemad on ilmselgelt usaldusväärsemad kui komisjoni ametnik, kui on vaja selgitada seda, et miks on vaja rahastust selleks, et äh, luua töökohti, kasvatada majandust, kaitsta keskkonda ja me näeme, et väga paljud abisaajad ei ole ka valmis ütlema, et nad on saanud Euroopa Liidult raha ja ainult tänu Euroopa Liidu rahale on nende projekt eluvõimeline ja tihti me peame neid suisa sundima, et me saaksime nende pildi nii-öelda postritele panna. see on absurdne, aga me kogeme seda väga tihti, nii et äh, see on ka tõesti väga tähtis osa äh, kommunikatsioonitööst, siis äh, mainiti siin ka poliitilist arutelu liikmesriikides, meie ei saa ol-, asendada siin poliitikuid, Euroopa Parlament, mis koosneb poliitikutest, äh, sellel on ka väga head võimalused jõuda äh, pildile aruteludes liikmesriikides, aga ka riiklikul tasandil peavad ka poliitikud hakkama oma tooni muutma ja tõesti ka Euroopa Parlamendis, kui suudetakse näidata, et äh, eelarvest on tõesti kasu, siis ka see oleks nii-öelda hea lugu. lühidalt meetmetest siin äh, räägiti sellest igapäevasest keskpäeval toimuvast pressikonverentsilt, siis kus me tõesti üritame kirjanike, ajakirjanikele olukorda esitleda, siis on meil erinevad blogid, meediaüritused, konverentsid nagu näiteks äh, Äh, sellel reedel toimub konverents Euroopa Liidu eelarve tuleviku üle. ma loodan, et paljud teist saavad ka sinna kohale tulla. ja viimane märkus, istume kõik siin ühes paadis koos, seda näitab ka see slaid, kontrollikoda, äh, parlament, teadlased, OECD, ma lõpetan siin äh, kohal ja ütlen, et me saame jõuda sinna, kuhu tahame, ainult siis, kui kaasame ka kodanikud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 que la, la, la política de comunicación o la, la comunicación kommunikatsioonistrateegia peaks äh, olema suunatud äh, poliitilisele tegevusele ja sellega kooskõlas äh, ja see peaks panema paika tonaalsuse ma arvan, et äh, pol-, äh, võetud äh, poliitilistest algatustest tuleks juhinduda tonaalsuse paikapanemisel, et kui tegemist on oluliste poliitiliste aruteludega, siis inimesed ju keskenduvad sellele, me nägime seda näiteks hiljuti Ungari arutelu puhul või finantskriisi puhul euroalal, siis äh, ma arvan, et kõik inimesed äh, teadsid, äh, et kes on Draghi, mis on Euroopa Keskpank, mis asi on Troika ja mitte sellepärast, et Draghi oleks iga mm, päev säutsunud või äh, et kommunikatsioon oleks paranenud parlamendis ja komisjonis. ei olnud mingisugust Troika veebilehekülge, aga kõik teadsid, mis asi Troika on ja et äh, milliseid äh, otsuseid võtsid vastu Euroopa Keskpank ja Troika, sellepärast et need otsused äh, mõjutasid tegelikult nende igapäevaelu. ja ma oleksin nõus professor Sanchez Perricaga, me ei räägi siin poliitikutest, vaid sellest, et institutsioonid ise peavad oma kommunikatsioonistrateegias olema väga täpsed, et kõik kunstlik tuleks jätta poliitikutele ja sotsiaalmeediale. ja kommentaatoritele, keskenduge faktidele. ma arvan, et meie meediaväljaannetes võib-olla keskendume faktidele ja institutsioonid peavad keskenduma läbipaistvusele ja faktidele ja siis jätma arvamuse kujundamise teiste ülesandeks, et ärge minge ähm, klikkide kogumise teed, mida siin professor äh, soovitas, sest et muidu äh, Äh, lähetada libedale teele, et äh, võib-olla mm, tekitate libauudiseid ja see, sellest oleks kasu neil, kes tegelikult neid libauudiseid äh, tekitavad, et kui avalikkus ei suuda eristada faktide, fakte ja arvamusi ja spinni teis-, teisest küljest, siis Äh, nad kaotavad usu, et institutsioonide peamine eesmärk äh, ei oleks, äh, ei peaks olema see, et teil oleks võimalikult rohkem jälgijaid, vaid te peaksite keskenduma sellele, et taastada inimeste usk. jah, me oleme, neil praktiliselt ei ole enam mingit aega aruteluks, aga kolleeg Zeller jääb, saab üheks minutiks sõna. kaheks minutiks, palun, nii palju aegu meil peab küll olema ma olen tänulik nende paljude Äh, ettepanekute eest, mida me siin oleme saanud ja mille üle peame järele mõtlema, aga kahjuks äh, ainsat õiget teed ei ole, kindlasti on palju õigeid teid, aga kolm asja e. e meie töö äh, tajumine, et meie töö aluseks on kontrollikoja aruanded ja tavaliselt kontrollikoja, koda avaldab need, nii et nii kui äh, ilmub aruanne, avaldavad nad ka pressiteate ja see tähendab seda, et uudisväärtust sellega, sellel enam ei ole. et kui meedia sellele reageerib, siis on teema juba ära käsitletud ja siis tuleb arutelu meil ja eh, enam meediakanalid selle teemaga ei tegele tegelikult sel ajal teiseks ajakirjanike töö Brüsselis akrediteeritud ajakirjanike puhul ma lähtun sellest, et nad teavad, kuidas Euroopas eh, asjad käivad ja institutsioonid toimivad. kodus, kui minna piirkondlikule tasem, tasandile, siis eh, sellest enam eh, lähtuda ei saa. me Berliinis tegime, korraldasime seminari PPA-ga ja koos komisjoni ja parlamendiga, kus oli rohkem kui kolmkümmend ajakirjanikku, mitte mingit vabatahtlikega algajaid seal ei olnud, tegemist oli kogenud inimestega, aga eh, neil olid tõesti minimaalsed teadmised Euroopa asjadest, nad Jean-Claude Junckerist olid eh, kuulnud, aga kes on eh, nõukogu eesistuja, sellega oli juba rohkem raskusi ja parlamendi president to toona enam Martin Schulz ei olnud, nii et teda ei tundnud enam keegi. ja kuidas parlament äh, Äh, toimib, mis ähm, toimib ju hoopis teistmoodi kui äh, liikmesriikide parlamendid, äh, sellest ei teatud ka midagi. nii et me peame kohapeal palju rohkem tegema koostööd parlamendi ja komisjoni vastavate teenistustega ja üks kohalik ajakirjanik tahtis minuga ühte teemat käsitleda ja sellest äh, Äh, sain mitmetunnine seminar ja lõpuks ta ütles, et äh, nüüd ta sai aru, aga et seda, sellist tööd saab ta teha üks kord aastas ja selle, äh, sinnapaika see jäi. nii. <laughs> ja tihti meie töö siin parlamendis on elevandiluust tornis tehtavas, tehtav töö. ma olen mitmes komisjonis ja eile meil näiteks oli raport ähm, ühe teema kohta regionaalkomisjonis, kus, mille kohta oli juba väga palju kontrollikoja aruandeid äh, ilmunud, aga raportöörid ei teadnud nende äh, kontrollikoja raportite olemasolust, nii et me tõesti peame väga palju tööd tegema selleks, et äh, kolleegid ka, kolleegideni teistes komisjonis ka see töö jõuaks. aitäh, tahtsin öelda ainult kahte asja, ütleb proua Kressle. El Paisi Äh, ajakirjanik tõesti väga äh, avaldas mulle mul-, muljet, äh, sellepärast et ta nõudis, et äh, meie töö peaks põhinema faktidel. pärast esimest paneeli äh, jäi meile mulje, et me peaksime ise üritama äh, inimestele selgitada, mis head tööd me teeme. see on vastuolus sellega, mida teie ütlesite, teie nõudsite, et me jääksime objektiivseks äh,, aga see hea sõnumi äh, Äh, väljapoole edastamine, see tähendab seda ja ma pöördun siin kolleeg Lasaru poole, et ka Kontrollikoda peaks üritama sedasama teha, et äh, mindaks kaugemale tehnoloogilistest punktidest ja üritatakse asju äh, mõjutada. ma arvan, et see pöörduks meie vastu, selle peame tegemata jätma, aga me peame orienteeruma faktidele ja siis Äh, äh, panema vastu kiusatusele iseennast kiita ja mm, härra Voon ähm, äh, saab lõpetuseks sõna, rohkem sõnasaajaid ei ole, sest muid meil on vaja hakata hääletama ja kolleegid muidu ajaksid mind teiba otsa jah, aitäh, ähm, väga lühidalt. minu meelest eksperdid, kes täna siia rääkisid siin äh,, olid väga head, et kolleegid, kes just kohale jõudsid, äh, teile ütlen, et jäite paljust ilma ja paar asja hämmastasid mind selle arutelu käigus. me elame väga raskel ajal ähm,, populismi ajal äh,, libauudiste ajal äh, ja ja meil on tõesti väga raske äh, Äh, kodanikena oma sõnumit viia, et äh, raske on ähm, kodanikena selgitada Euroopa Liidu eelarvet ja vaja on selgitada inimestele, et äh, need asjad, mida me teeme, on olulised, paljud äh, kõnelejad ütlesid seda, ja et Euroopa Liidu rahastus äh, jõuab tegelikult inimeste kogukondadeni, teil ja teie kaaskodanikel on sellest vaja, et mm, vaja on leida konkreetseid näiteid selle, selleks, et seda kolleeg-, kodanikele selgitada, ma arvan, et meil olid tõesti siin väga head arutelud täna, et kõik institutsioonid on teadlikud, millised äh, probleemid on ja kõik institutsioonid teevad äh, kõike, mis suudavad selleks, et parandada eelarvega seotud kommunikatsiooni ja loomulikult on vaja teha veel väga palju rohkemat ja senine äh, arutelu, nagu meil täna oli, kindlasti võimaldab meil tulevikus e-, edusamme teha. aitäh kõigile tulemast ja jääme kindlasti ühendusse ja aitäh hea töö eest ja sellega jätkame nüüd päevakorda päev, päevakorraga tegelemist ja mm, nüüd päevakorrapunkt neli. Ich möchte, ja, danke, danke. Ich möchte aufrufen den Tagesordnungspunkt. Neljas päevakorrapunkt, palun võtke oma hääletuskaardid välja meie arvamus siis äh, vahearuande kohta mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Äh, raportöörideks on kolleeg Ayala Sender ja äh, Gerbrandi, et kas raportöörid soovivad sõna? ma ei näe, et sooviks. ja siis on meil väga ebaharilik hääletusnimekiri, siin on kaks erinevat äh, raportööri soovitust, et äh, võib-olla see kaasraportöörlus siiski ei, ei õigustanud ennast. ja äh, nüüd hakkame hääletama muudatusettepanekut üks, kes on poolt? kes on vastu? Äh, teeme elektrooniliselt, esimene muudatusettepanek. elektrooniline kontroll, hääletus alanud kaks kolleegi ei ole veel hääletanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. aitäh. muudatusettepanek kaks no,. koos suulise muudatusettepanekuga ma vastuväiteid ei näe, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime. kontrollime kaks koos suulise muudatusettepanekuga hääletamine lõppenud, vastu võetud. kolmas muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse kahes osas, esimene osa poolt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 kas me saame kontrollida teist osa? muudatusettepanek üks, teine osa, elektrooniline kontroll. hääletamine lõppenud, vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist, seda ei ole vaja hääletada. aga siiski, kes on poolt, vastu, neli, neliteist, kes on poolt, vastu võetud. viisteist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist, kes on, kontrollime viieteistkümnendat. hääletamine lõppenud, vastu võetud kuusteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitseteist su-, suulise muudatusettepanekuga, kui vastuväiteid ei ole, ei ole. koos suulise muudatusettepanekuga poolt. kas te olete suulise muudatusettepaneku vastu? siis paneme hääletusele ilma suulise muudatusettepanekuteta. seitseteist ilma suulise muudatusettepanekuta. kes on vastu? kes jääb erapooletuks, palun kontrollime seitsmeteistkümnendat. ma arvan, et see oli vastu võetud, aga seda ei olnud siin lihtne kindlaks teha. tagasi lükatud võrdsed poolt ja vastuhääled. kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, seda ei ole vaja hääletada kakskümmend siiski, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kas saame kontrollida kahekümne teist? ma arvan, et vastu võetud. vabandust, arvan, et see on tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kontrollime. siiski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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend viis, eh, võetud, tagasi võetud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend seitse, eh, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, kas me saame kontrollida kolmekümne üheksandat? hääletamine lõppenud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kolmekümne kaheksandat hääletamine on lõppenud. korras, kas ma võiksin paluda, et me hääletaksime uuesti kolmekümne üheksandat, sest äh, siin on väike segadus, see oli vastu võetud, aga siin oli üheksa, üheteistkümne vastu, aga mina hääletaksin tegelikult vastu ja, ja siis äh, see oleks, äh, ei läheks läbi. kolmkümmend kaheksa oli tagasi lükatud. nelikümmend, seda ei ole vaja hääletada, sest kolmkümmend üheksa võeti vastu, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend neli poolt, vastu kas me võime kontrollida neljakümne neljandat? hääletamine lõppenud, vastu võetud. nelikümmend viis kolmes osas, kõigepealt suulise muudatusettepanekuga, kas on vastuväiteid, vastuväiteid ei ole, siis kool, esimene osa. kõigepealt suuline muudatusettepanek, kes on poolt? esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kas me saame kontrollida teist osa? selge, et äh, siin on suur häälteenamus, kuna siin on pluss. kont-, hääletamine lõppenud, suure häälteenamusega vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse po-, seda ei ole vaja hääletada. nelikümmend seitse poolt, nelikümmend seitse, seda ei ole vaja hääletada. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud ma arvan, et see on tagasi lükatud, kas me saaksime kontrollida, palun? viiskümmend üks, viiskümmend üks, kontrollime. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud, aitäh. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud. kas me võime kontrollida viiekümne neljandat? viiskümmend neli, kontrollime. hääletamine lõppenud, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga, kas on vastuväiteid, vastuväiteid pole, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame nimeliselt äh, res-, äh, äh, resolutsiooni või arvatust, arvamust tervikuna, hääletus alanud. hääletamine lõppenud ja vastu võetud suure häälteenamusega, palju õnne raportööridele! ja nüüd panen hääletusele Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Ühtekuuluvusfondi äh, hääletuse. härra Barnjou, kas raportöör sooviks sõna? ei soovi, siis hakkame hääletama. üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kas saame kontrollida muudatusettepanek üheksateist? hääletamine on äh, lõppenud, vastu võetud kaks, vabandust, see on äh, tagasi lükatud, ütleb kõneleja. kümme vastuhäält ja üheksa poolthäält tagasi lükatud. kõneleja vabandab. segadus ei ole veel täielik, aga lõpuks kindlasti on. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et see on tagasi lükatud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kas me võime kontrollida kahekümne kolmandat? ma arvan, et see on tagasi lükatud. kontroll on läbi, tagasi lükatud selgelt. kakskümmend neli poolt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 kontroll on läbi ja see on vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme on tagasi võetud, üksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, er-, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, vastu, tagasi lükatud. härra Šaak, teie muudate kõike neli, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, hääletus tervikuna nimeliselt hääletus alanud. suure häälteenamusega vastu võetud, aitäh! järgmiseks Regionaalarengu Komisjonile arvamusraportööriks on proua Hoffmann, kas ta soovib sõna saada? proua Hoffmann, kas te soovite sõna saada? ei, siis alustame kohe hääletusega. suuline muudatusettepanek üks ja paneme selle hääletusele poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletu. ei, langeb ära. suuline muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks langeb ära, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. kas saame seda kontrollida, ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga siin on väga napid tulemused. tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt vastu, erapooletu. kontrollime kakskümmend kolm, kakskümmend kolm. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapool-, saame äkki kontrollida elektrooniliselt kolmkümmend kolm, hääletus algas ja lõppes vastu võetud. kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu ära, kas saame kontrollida viiskümmend? viiskümmend hääletus lõppes, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, viiskümmend kaheksa elektrooniline kontroll. ma arvan, et on tagasi lükatud. hääletus lõppes, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend poolt, ei, see võeti tagasi hoopis, kuuskümmend üks koos suulise muudatusettepanekuga tagasi võetud. kas need on tagasi võetud, Andre? Need on tagasi võetud. jätkame kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, kuuskümmend kuus kontrollime. kuuskümmend kuus kontrollime. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu. kuuskümmend seitse kontrollime ka. kuuskümmend seitse hääletus on läbi, tagasi lükatud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu. seitsekümmend kaks on vaja kontrollimist, seitsekümmend kaks vastu võetud. ei, siiski tagasi lükatud, parandab esimees. ma olen nii harjunud värvidega ja ma ei näe siin värve. seitsekümmend kolm poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend neli poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitsekümmend seitse kuni kaheksakümmend kaks on tagasi võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend neli kaheksakümmend kolm tagasi lükatud, kaheksakümmend neli poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, ei ta ära, tagasi võetud, kolm. kolm poolt, vastu, kontrollime. kolm, elektrooniline kontroll. ma olen kindel, et vastu võetud, aga kindel olla ei saa. vastu võetud neli poolt vastu. kes on vastu? kes on vastu? kontrollime. ma arvan, et on vastu võetud. To see, to see that beforehand, that's why. väga raske on ette näha tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletu. kas saame kontrollida? kümme, kas saame kontrollida? and it is rejected. tagasi lükatud üksteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud viisteist poolt, vastu erapooletu, vastu tagasi lükatud kuusteist poolt, vastu erapooletu. kontrollime kuusteist. hääletus lõppes, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul nimeliselt hääletus algas. ja, ja, ja, ja, and it is One missing, one still missing. üks, üks kaart võeti välja, üks, ärge võtke veel kaarte välja. ikka veel üks kaart puudu. kuusteist äh, kahe vastu, palju õnne me näeme, et me oleme nüüd regionaalkomisjoni käepikendus siin üha rohkem ja rohkem, minu arvates on see tõesti väga kahtlane, sest me tegelikult oleme siiski eelarve kontrolli komisjon. kui meie seda ei tee, siis ei tee mitte keegi seda kontrollitööd ja sellega oleme me hääletused ammendanud tänaseks ja läheme kontrollikoja eriaruande juurde, mis räägib viivitustest tolli IT-süsteemide rakendamisel tegemist oli siin mitme viivitusega. tahan tervitada siin Eva Lindströmi kontrollikoja liiget ja meie raportöör on härra Ali ja proua Lindström, te saate kohe sõna Vielen Dank, Frau Dr. Ressler. Uh, good morning. I'm happy to be able to present. tere hommikust, mul on uh, hea meel um, esitleda aruannet tolli IT-süsteemide rakendamise kohta alapealkirjaga Mis läks valesti. annan ülevaate sellest, mida me leidsime ja millised on meie soovitused. kõigepealt aga paari sõnaga selgitan, miks me selle teema valisime ähm, uute tolli-IT-süsteemide loomine ja olemasolevate uuendamine on äärmiselt oluline Euroopa Liidu tollieeskirjade rakendamiseks. see mm, tagab ühtse turu toimimise ja majanduskasvu. Ähm, on ka efektiivne kogu Euroopa Liidu oma vahendeid ja see kõik võimaldab ähm, pettusi vähendada ja loomulikult Euroopa Parlament äh, ka palus kontrollikojal äh, ähm, äh, tolli kahe tuhande kahekümnenda aasta programmide rakendamist. võib-olla tundub see ähm, audit veidi kitsast valdkonda kasu, käsitlevat, kuid tegelikult on see väga oluline valdkond, kus komisjon ja liikmesriigid peavad lahendusi koostöös välja töötama auditi käigus keskendusime küsimusele, kas tolli kahe tuhande kahekümnenda aasta programm suudab ähm, luua ähm, rakendatavad ja efektiivsed tolli IT-süsteemid kogu Euroopa Liidu piires, samuti oli eesmärk äh, panustada ka järgmiste tollisüsteemide programmi loomisele, mis algab kahe tuhande kahekümne esimesel aastal siin äh, slaidil näete ajaskaalat äh, selle kohta, kuidas on äh, tolli IT-süsteeme seni kaasajastatud. kahe tuhande kolmandal aastal seadis komisjon eesmärgiks luua turvaline ja paberivaba tollikaubandus süsteem. kahe tuhande kaheksandal aastal pandi paika esimesed äh, reeglid selleks, et äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks saavutada paberivaba IT-süsteem. kuid ähm, neid äh, moderniseeritud süsteeme ei võetud kunagi kasutusele teatud viivituste tõttu ja ühenduse tollieeskirjad võeti vastu, võeti vastu hiljem ning äh, seega on juba näha, et meil on siin viivitusi. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal pidi äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta programm äh, need asjad lõplikule kujule viima ja arendus algas. Nende IT-süsteemide mm, eraldamiseks, nende IT-süsteemide arendamiseks eraldati eraldi eelarve, kuid sellele lisandub ka muude programmide eelarve mida rahastab Euroopa Liit ja liikmesriigid. Ehm, ja me vaatasime seda, kas selle programmi raames saavutatakse ka korralike IT-süsteemide loomine. me nägime, et on palju viivitusi ning et eh, põhitähtsusega süsteemid ei ole kahe tuhande kahekümnendaks aastaks saadaval ehm, siin on ette nähtud ähm, indikaatorid kaupmeeste jaoks, kellele saabuvad kaubad ja kes sooviks äh, nendega toimetada internetis, äh, mitte koha peal. ja samuti on tähtaeg möödas äh, mm, andmete kogumise puhul, et kontrollida kaubandust paremini me leidsime, et äh, on risk, et isegi kaks tuhat kakskümmend ei ole äh, nende eesmärkide saavutamiseks võimalik ja hilinemised võivad pikeneda veelgi. seega, nagu te näete, et enam kui kakskümmend aastat on sellega juba tegeletud. küsimus on, mis valesti läks? aruandes ähm, toome esile kolm põhilist aspekti, mis on ka omavahel seotud. kõigepealt ähm, projektide ulatust muutus, näiteks äh, plaanis oli ähm, luua konkreetne harmoniseeritud vorm, mille kliendid saavad äh, ähm, täita, kuid äh, siis leiti, et see vorm tuleb ühendada ka erinevate andmebaasidega, et see oleks kasulik. teiseks, ähm, ressursid, mille nii komisjon kui liikmesriigid määrasid selleks, ei olnud piisavad, mitte ainult rahaliselt, vaid ka personali poole pealt komisjon ei suutnud täiendavaid ressursse eraldada ja liikmesriigid samuti ei määranud äh, tollisüsteemidele piisavalt äh, suuri ähm, ressursse. ja kolmandaks, väga keeruline haldusstruktuur, millel on äh, palju kihte, kui nüüd lihtsalt seda väljendada, siis seal oli äh, väga palju komiteid, palju projekte ja mõnikord äh, oli vaja mitu kuud oodata, enne kui mingid otsused projekti osas vastu võeti. lisaks nägime, et ähm, viivitustest ei teavitatud äh, sidusrühmi ja muid äh, huvitatud asjaosalisi piisavalt aegsasti ja nüüd äh, meil on äh, aruandes esitatud viis soovitust, hea meelega mm, äh, teatan, et komisjon on need kõik vastu võtnud. esimene soovitus, järgmine tolliprogramm peaks kasutama täpseid ja mõõdetavaid eesmärke, teine, suurendada ajaressursside ja ulatuse, ajaressursse ja ulatust nende IT-süsteemis arendamise jaoks Ehm, see puudutab äh, haldust, paremate programmide loomist. kolmandaks soovitame, et komisjon lihtsustaks äh, äh, IT-süsteemide loomist liikmesriikidega koostöös, selle asemel, et iga liikmesriik ise oma süsteeme välja mõtleks. ja sellisel juhul on võimalik komisjonil luua mastaabisäästu. neli, IT-süsteemid tuleb muuta ühtsemaks ja sujuvamaks. ja viimane soovitus puudutab aruandlust, et kõik sidusrühmad, kas näiteks ka teie, saaksid aegsasti ja läbipaistvalt vajalikku teavet. suur tänu tähelepanu eest ja hea meelega vastan nüüd teie küsimustele ja, vielen Dank. Ich habe den Bericht gestern Abend mit großem Gewinn. Suur tänu, lugesin eile suure mõnuga seda eriaruannet ja nüüd saab sõna raportöör Aali, palun. Thank you, madam chair. suur tänu, proua esimees. ja head kolleegid. tollisüsteem mängib äh, olulist rolli oma vahendite äh, tagamisel kakskümmend miljardit kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja see moodustab umbes kaks kolmandikku Euroopa Liidu eelarvest. ja selle abil saavad liikmesriigid kaitsta üldsust ka terrorismi ja muude ohtude eest. Ehm, tolli IT-süsteemide rakendamise probleemide hindamine annab äh, väga selge ülevaate olukorrast äh, ja on antud ka soovitused. on oluline märkida, et äh, komisjon on esitanud täiendavad selgitused ja osade aspektidega soovitustes ei ole nõus mul on komisjoni esindajatele mõned küsimused, eh, mis põhinevad aruandes esitatud ehm, andmetele. meie, eh, see programm algas eh, aastal tuhat üheksasada üheksakümmend üks ja peatselt saabub juba järgmine tolliprogramm. Ehm, praegus, nüüd olemasolevates hindades on sellele kulutatud üheksasada viiskümmend miljardit eurot ja meil oleks vaja, et ähm, nende süsteemide arendamine siiski jääks mingite finantspiiride sisse. miks ei ole uues finantsraamistikus äh, määratletud IT-projektide jaoks äh, täpseid eesmärke ja ajakavasid? meil on vaja näitajaid, äh, ajakava ja finantsressursse, mis oleks äh, kavas ähm, korralikult äh, määratletud. peatselt äh, jõuab kätte uus äh, mitmeaastane finantsraamistik, kus ähm, on ähm, käsitletud palju erinevaid digitaliseerimise programme, sealhulgas ka tollisüsteemide puhul. samas aga mis puutub immigratsiooni ja piirihaldust, siis on seal spetsiifiline instrument, millega toetada rahaliselt tolli kontrollivarustust võimalikud äh, viivitused tolli IT-süsteemi programmides mõjutavad ka teisi süsteeme negatiivselt. me peaksime siinkohal rääkima tulemuspõhisest eelarvest ja Euroopa lisaväärtusest. aruandest äh, selgub, et äh, et oodatav programmi lõpp on kahe tuhande kahekümne viiendal aastal, kui kogu süsteemi, kogu süsteem on äh, töövalmis ja see peaks lõppema siiski järgmise, enne järgmise mitmeaastase finantsraamistiku lõppu. ja lõpuks ka äh, regula-, määruse kohaselt äh, ähm, jääb kakskümmend protsenti tollimaksudest liikmesriikidele ja ülejäänud ähm, summad äh, lähevad Euroopa Liidu eelarvesse. me arvame, et nendest ressurssidest oleks võimalik äh, katta ka liikmesriikide kulud äh, tolli IT-süsteemide rakendamisel. aitäh! ja, vielen Dank, ich habe auch ein paar Fragen. suur tänu, ka minul on mõned küsimused. ma arvan, et kogu see lugu on tõesti väga dramaatiline. see proua Lindström, mida te ütlesite, et komisjon eduraportites ei ole mitte kunagi juhtinud tähelepanu viivitustele ja et põhimõtteliselt te tegelikult üldse ei võta ka ise tõsiselt neid viivitusi oma aruandes, nii näiteks äh, lõikes nelikümmend kuus kui ka äh, selles pildiboksis kaks, et äh, me loodame, et aastal kaks tuhat kakskümmend, kui meil on uus parlament, et siis on kõik unustanud, mis varem oli ja see tegelikult paneb mind kõhklema selles, kas tõesti on mõtet komisjonile aru anda, see pole esimene kord, kui me midagi sellist näeme nii et minu küsimus komisjonile oli siis toona, et mis te selle kohta ütlesite ja ma lugesin ka toona teie vastuseid. teiseks äh, küsimus kontrollikojale, kuidas te viivituste kulusid äh, hindate ka majandusele, sest äh, tollisüsteemid sõltuvad väga palju IT-st ja seal oleks tõesti võimalik väga kiiresti midagi ette võtta ja kolmas küsimus jällegi äh, Äh, ka komisjonile, et äh, vastake ka sellele, millised on äh, siis mõjud majandusele ja siis ka Brexit. kui meil on siin lahkumislepinguta Brexit, siis meil on kindlasti väga kahju, et meil ei ole neid IT-süsteeme, nii et kuidas teie siis hindate Brexiti mõju sellele, et meil ei ole IT-süsteeme ja sooviks samamoodi sõna saada kolleeg Zeller proua esimees, te põhimõtteliselt küsisite minu küsimused juba ära. eile vaatasin BBC-st parlamendi äh, BBC parlamendist ülekannet siis äh, selle kohta, kuidas toimus arutelu äh, Brexiti kohta ja mina küll enam ei usu, et midagi seal muutub ja nüüd kuuleme üha rohkem majandusringkondadest meeleheitlikke hüüdeid selle kohta, et meil on vaja kontseptsiooni selle kohta, kuidas see kõik peaks toimima kaubavood mitte ainult väljaspoolt on vaja ümber suunata, vähemalt kaks tuhat äh, Saksa ettevõtet äh, on loonud ka filiaali Ühendkuningriigis ja neil on ka vaja mingeid selgeid tollimenetlusi äh, ja nüüd, kui äkitselt viiakse sisse piirid ja kui Ühendkuningriik ülepeakaela Euroopa Liidust lahkub, siis ma tõesti ei kujuta ette, kuidas see kõik toimima peaks eriti kui ei ole mõistlikke äh, deklareerimissüsteeme. eriti tähtis on see ka sellepärast, et kõik kurdavad, et Euroopa äh, eelarvesse vahendeid tuleb vähem sisse, tollimaksud on olnud siiamaani üheks kõige tähtsamaks sissetulekuks ja kas liikmesriigid peaksid siin rohkem panustama, sest siiamaani nad seda pole teinud võib-olla ainult sellepärast, et nad saavad tollimaksudest kõigest kakskümmend protsenti endale jätta ja kaheksakümmend läheb Euroopa Liidu eelarvesse ja seega pole nad sellest rahast väga huvitatud. aitäh! ja nüüd äh, Taxiti peadirektoraadist proua Hensel, palun. Ah, oi, vabandust, ma ei pannud tähele. Ich habe mich auch spät gemeldet äh,. härra Koon ja vabandust, ma andsin ka väga hilja märku, aitäh, proua esimees, et mulle sõna andsite. mina olen tõesti Saksamaal ma-, maksuametis töötanud ja ma tean, kui raske on tõesti ka seal IT-süsteeme sisse viia, nägin ka ise väga valusalt, kuidas see toimis ja sellepärast ma kujutan endale ette, et ka Euroopa tasandil on ka väga raske ühist tollisüsteemi sisse viia, sellist, mis ka tegelikult toimiks. nii et saan sellest aru aga olen samas, samal ajal aga ka kannatamatu, sest meil on seda vaja. me peame vaatama, kuidas me saame Euroopa Liidule oma vahendeid ning liikmesriigid peavad ka siin panustama, sest me oleme kõik ühes paadis ja just sellepärast ma kordan seda, mida volinik Etting viimasel kuulamisel ütles, et ei ole õige see, et me oma vahendite, liikmesriikide omavahendeid vähendame, sest seega me võtame Äh, neilt veelgi rohkem ära motivatsiooni midagi ette võtta. ja sellepärast läheb ka minu küsimus selles suunas, et kas äh, liikmesriigid saavad seal rohkem teha, et kas äh, ka liikmesriikide puhul me näeme, et nad ei ole tegelikult valmis panustama ja et kuidas me saaksime siis hoo sisse lükata nii, et tõesti ka liikmesriigid tunneksid, et see projekt tuleb võimalikult kiiresti läbi viia. lihtsalt infoks, parlamendi vahearuandes mitmeaastase finantsraamistiku kohta, see on siis Olbrichti ja Toma raport, seal on väga selgelt kirjas, et liikmesriikide osakaalu tuleb vähendada tolli äh, sissetuleku puhul, nii et siin peavad nüüd tõesti kõik fraktsioonid sellest hakkama siis võitlema ja nüüd proua Hensler Taksiti peadirektoraadist. aitäh, doktor Kressle. kõigepealt äh, suur tänu Kontrollikojale selle raporti eest, mis koostati meil oli suurepärane konstruktiivne koostöö Kontrollikojaga selle raporti koostamise ajal. komisjon on nõus tunnistama, et viivitusi on ja oli just äh, IT-süsteemidega. me räägime siin Euroopa Liidu tollikoodeksist, mis jõustus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja seal on kirjas, et meil on vaja uusi üle-euroopalisi süsteeme. seitseteist kokku ja meie oleme nüüd ette näinud, et äh, seitsme süsteemiga me arvatavasti õigeaegselt äh, lõpule ei jõua me võtsime seda tööd väga tõsiselt, äh, võtsime e-, erinevate majanduslike äh, sidusrühmade huvisid äh, tõsiselt, tegime nendega koostööd selleks, et viivitusi vältida. kahjuks esialgse ettepaneku puhul tollikoodeksi kohta IT-süsteemide väljatöötamise, IT-süsteemide väljatöötamise vahel tekkis meil majanduskriis ja liikmesriigid äh, pidid koos komisjoniga siis planeerimistöö üle vaatama ja mitmeid programme tulevikku lükkama. kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist äh, me tegime olukorra analüüsi liikmesriikidega ja nüüd mulle tundub, et äh, me oleme paika pannud plaani mis annab meile tõesti hea pildi selle kohta, mida me saame aastani kaks tuhat kakskümmend teha. ja mida on vaja siis veel edasi lükata. Te mainisite ka seda, et me tegime ettepaneku plaanide äh, kaasajastamiseks äh, praegu nõukogu ja ka IMCO komisjon vaatavad läbi ühte tollikoodeksi artiklit ja seal on kõige tähtsam see, et kuidas ähm, äh, täita neid suuri eesmärke, aga samal ajal olla siiski realistlik. Äh, nüüd kontrollikoja soovitused, äh, nendega me nõustusime, nendega tegeleme. me juba järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ettepanekus oleme arvestanud nende soovitustega, eriti nende eesmärkidega, mis me järgmisse programmiperioodi peame sisse kirjutama. samamoodi vaatame me üle tulemuste mõõtmise raamistikku ning järgmise mitmeaastase finantsraamistiku puhul arvestame me ka nende hinnangutega, mida anti praegusele tolliprogrammile. kui tohin, siis vastaksin ka saadikute esitatud küsimustele. jätkuprogramm. üheksasada viiskümmend miljonit äh, eurot on selleks ette nähtud, miks sest see oli üks põhjuseid, äh, miks meil oli probleem, probleeme selle programmiga. meil ei olnud piisavalt finantsvahendeid selleks, et äh, tähtsaid süsteeme, seda välja töötada. kõige tähtsamaks süsteemiks on impordikontrolli süsteem. siin tuleb kaasajastada juba olemasolevat süsteemi, aga see peaks ka andma tolliametitele parema võimaluse riskianalüüsi piiril läbi viia. planeerimine selle programmi raames, eh, sellest ei piisanud ja öö, eh, seda tuleb arvestada nüüd järgmise programmiperioodi ajal. peale selle tuleb arvestada ka sellega, et IT-süsteemide puhul öö, kõik väljatöötatavad IT-süsteemid toovad endaga kaasa ka operatiivkulud ja järelkulud, mis on umbes kakskümmend protsenti väljatöötamiskuludest. nii et kui me töötame välja kümme süsteemi, siis selle kümne süsteemi jaoks on meil vaja hiljem ka saada vahendeid, lisavahendeid äh, operatiiv- ja halduskuludeks teine küsimus, et kui on mitu programmi, siis kuidas me väldime topelttööd ja kuidas taga seda, et viivitus ühes valdkonnas ei too endaga kaasa viivitusi teistes valdkondades. programmid on selles mõttes erinevad, et tollisüsteemid on põhiliselt IT-süsteemid, siis on meil veel Äh, maksusüsteemid ja kolmas programm, mille me oleme välja pakkunud, äh, puudutab, äh, puudutab siis identifitseerimissüsteeme, mitte sekkuvaid identifitseerimissüsteeme. Need programmid on niimoodi välja töötatud, et nad katavad erinevaid valdkondi. ja Äh, me üritame tõesti vältida seda, et ühe programmi viivitused toovad kaasa ka viivitusi teistele programmidele. siis äh, viivitused, äh, miks me neid piisavalt ei kajastanud eduraportites? see on kohe kindlasti viga. aga nagu öeldud, me kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal viisime läbi põhjaliku olukorra analüüsi ja me tahtsime olla kindlad, et enne kui me seda eduaruannetes kajastame, oleks meil ka endal kindel teadmine selle kohta, millised need viivitused on, kui suured nad on ja kuidas nad konkreetselt välja näevad. ja me tahtsime seda kõigepealt välja selgitada. nüüd Brexiti küsimus, kuidas Brexit, eh, kuidas viivitused mõjutavad eh, ka Brexitiga seotud probleeme viivitused mõjutavad pigem vähem Brexitiga seotud probleeme, sellepärast et äh, meil on võimalik ka paberil tollimenetlusi läbi viia, ehk et kõike, mida me ei tee digitaalselt, seda me teeme paberi peal. nii et see ei mõjuta kuidagi äh, tollimenetlusi. suurem osa süsteemidest mida me kaasajatud, kaasajastatud tollikoodeksiga välja töötame, on tegelikult lihtsustused juba olemasolevatele programmidele. ja sellepärast äh, tuleb meil nüüd ka vaadata, et millised need Brexiti tingimused siis lõplikult on, selleks et me saaksime siis hinnata mõju tollisüsteemidele ja praegu meil ei ole kahjuks mitte mingeid, mingit infot selle kohta, millised on Brexiti tingimused. aitäh! ja suur tänu. kas ma võin veel ühe lisaküsimuse esitada? kui me räägime kõige hullema stsenaariumiga Brexitiga, siis põhimõtteliselt on üle päeva, äh, üleöö meil vaja välja töötada äh, tollimenetlus, et mis siis saab, kui meil neid süsteeme pole ja meil tuleb lahkumislepinguta Brexit, mis siis saab? tõesti, ma võin teile kinnitada, et see vastus huvitab nüüd küll kõiki Das ist eine ganz schwierige Frage. see on väga raske küsimus. Im Grunde müssten Sie diese Frage an die Taskforce 50 äh, stellen. tegelikult tuleb äh, rakkerühm viiekümnele see küsimus äh, esitada, mina ei tohi selle kohta mitte midagi öelda. küsimus on selles, äh, milliseks see Brexit kujuneb ja pärast seda saame me sellest rääkida. oktoobris, novembris äh, toimuvad nõukogus äh, kohtumised. me oleme valmis sellest rääkima siis, kui on rohkem selgust, et milliseks Brexit kujuneb. no eks me siis kutsume teid uuesti ja aitäh, nüüd saab uuesti sõna proua Lindström. Thank you very much. suur tänu. esimese küsimuse vastuseks küsimus äh, oli selles, et äh, liikmesriigid ähm, liikmesriikidele jääb kakskümmend protsenti tolli äh, sissetulekutest ja ülejäänud kaheksakümmend protsenti läheb Euroopa Liidule. me leiame, et need kulutused, ähm, need tulud praegu kataksid liikmesriikide kulutusi IT-süsteemidele ja komisjon sai selle teabe liikmesriikidelt, seega see põhineb liikmesriikide endi vastusel. meil ei ole mingit täiendavat teavet selle kohta, me ei ole seda eraldi auditeerinud. aga ma mainiksin samuti, et homme olen jälle siin ja esitlen kontrollikoja arvamust ähm, komisjoni arvamuse kohta äh, oma vahendute kohta järgmise mitmeaastase finantsraamistiku raames. nii et sellele küs-, selle küsimuse juurde tuleme tagasi. ja nüüd äh, küsimus ka Brexiti kohta, komisjon on sellele juba vastanud ja ma arvan, et äh, Brexiti tagajärgi tuleb vaadata mm, toimuvate läbirääkimiste tulemuste põhjal, kuna läbirääkimised alles käivad, siis praegu on veel vara midagi öelda ja kõik oleneb nende tulemusest Ehm, ja sellel võib loomulikult olla suur mõju äh, tollisüsteemidele ja ka IT-süsteemidele. ja viimane küsimus, äh, kui palju need viivitused äh, majandusele maksma lähevad, on kolm asja, millega tuleks arvestada, esiteks see, et on loomulikult teatud maksumused eelarves, Ähm, kui äh, tollisüsteem ähm, toimib tõhusalt, äh, siis äh, oleks sellest, tuleks sellest ka kasu, suurem kasu Euroopa Liidu eelarvele. teine küsimus, et kui pettustega seotuva osas ei saa riskianalüüsi läbi viia, siis ka see võib kaotusteni, sissetuleku kaotusteni viid-, viia võite lugeda meie iga-aastast aruannest Ühendkuningriigi kohta, seal on üks selline juhtum, kui meil on võimalik äh, suurandmeid äh, uurida ja selle põhjal riskianalüüsi teha, siis äh, siis on ehk võimalik selliseid olukordi vältida. ja üleüldisemal tasandil maksumus majanduse, majandusele äh, parema, paremini funktsioneerivate IT-süsteemide, tolli IT-süsteemide olemasolu eesmärk on lihtsustada kaubandust ja soodustada selle kaudu majanduskasvu. see on kõige olulisem. selles eh, eriaruandes ei ole me üritanud siin küll mingeid arvulisi näitajaid tuua selle kohta, aga see on loomulikult kõige olulisem argument, miks tuleks need IT-süsteemid kiiresti käima saada, aitäh. kolleeg oli lõpetuseks uh,. The colleagues I would like first to head kolleegid, kõigepealt äh, tänan, et äh, te selles arutelus äh, osalete seoses tolliide süsteemide rakendamise viivitustega. samuti soovin tänada komisjoni ja Euroopa Kontrollikoja esindajaid antud vastuste eest. sest täna on siin esitatud teatud küsimusi arutelu käigus. kogu uus teave, mis meile on täna esitatud selle arutelu käigus. peame selle üle muidugi mõtlema, ka Brexiti teema üle ja sellega oma töödokumenti sisse viima, mille teeme, mille valmistame ette aegsasti, aitäh. ei tohiks siin äh, illusioonides olla. Brexit viib meid uude üleilmastumise etappi, sellepärast et meil tuleb kõik äh, kaubandusvood ümber organiseerida ning Euroopa Liidu ettevõtted kaotavad selle tollivaba eelise, mis neil siiamaani oli. ma ei ole nii optimistlik, kui teie olite, kohe kindlasti seal midagi tuleb ja on täiesti selge, et Aasia impordid muutuvad odavamaks ka Äh, reedel rääkisin ühe ettevõtte esindajaga oma valimisringkonnast ja nad ütlesid et, et nelikümmend protsenti käibest äh, brittidega, et noh, nendest võime loobuda aga, aga viiskümmend protsenti ülejäänud toodetest, äh, need on siiski Euroopa Liiduga seotud ja nad saavad sealt trahve, nii et nad tõesti on vägagi seotud sellega, mis piiri peal ja tolliametites toimub. sellega oleme me selle päevakorrapunkti ammendanud, see oli väga tähtis ja huvitav info, mille me saime ja läheme nüüd päevakorrapunkti number kaheksa juurde. järgmine päevakorrapunkt, härra Gretel on ka jõudnud kohale. härra Gretel, ma ütlesin, et on väga kahju, et ma juba kolm nädalat tagasi ei esitlenud seda aruannet, sest äh, täna me juba hääletasime oma arvamuse üle uute programmide üle, et me tegelikult oleks olnud vaja seda aruannet äh, Ehm, juba palju varem lugeda, lugesin ka seda raportit suure mõnuga. Ehm, see küsimus komisjoni ja liikmesriikide ehm, tegevuse kohta ja see, et kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist väga vähe vahendeid kasutati ja kahjuks need mureküsimused jätkuvad, nii et saate kohe sõna selleks, et esitada seda raportit. Äh, tänan teid äh, Kontrollikoja liikmete nimel, et äh, mind kutsusite täna siia. mul on hea meel teile esitleda Kontrollikoja eriaruannet, komisjoni ja liikmesriikide meetmed perioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist programmide viimastel aastatel olid suunatud vahendite madala kasutusmäära probleemina, kuid ei keskendunud piisavalt tulemustele kõigepealt sooviksin vahendite kasutusmäära perspektiivi teile tutvustada Äh, ühtekuuluvuspoliitika on äärmiselt oluline ja sam-, samuti on oluline, et äh, seda rahastust äh, kasutataks täiel määral ja ka targal moel. see tähendab, et see tuleb suunata nendesse valdkondadesse, kus see on kõige vajalikum ja kus kulutatud raha eest saab kõige rohkem väärtust luua Ähm, kontrollin ka ähm, auditi ulatust, äh, auditi käigus äh, kontrolliti, kuidas ähm, programmidokumendid ja õigusraamistik mõjutas vahendite kasutusmäära, millised olid äh, kitsaskohad, kuidas komisjon liikmesriike toetas ja lõpuks ka meetmed, mille abil liikmesriigid kulu, vahendite kasutamist suurendasid töö käigus ähm, ähm, külastasime nelja riiki, Tšehhi Vabariik, äh, Itaalia, Rumeenia ja Ungari. kuna õigusraamistikud võeti äh, väga hilja vastu, siis need mõjutasid ka äh, rahaliste vahendite kasutamist ähm, ajaskaala, kus oleks ka vahe-eesmärgid olemas, äh, aitaks programmi perioodi ajal vahendeid paremini ära kasutada. rakkerühm äh, aitas ähm, liikmesriikidel vahendid, vahendeid tunduvalt paremini ära kasutada, kuid äh, meie arvates loodi rakkerühm liiga hilja. liikmesriigid kasutasid mitmeid meetmeid selleks, et kulutusi suurendada, mõnedel nendel meetmetel aga oli väga vähe mõju tulemustele ma viitan siin ühele sellisele meetmele, mis oli äh, operatiivsus, operatiivprogrammide ülevaatamine äh,. Need äh, ülevaatused ei aidanud oluliselt muuta operatiivsusprogrammi tulemuslikkust. Nende probleemide lahendamiseks äh, Äh, pakkusime välja, et komisjon peaks tagama, et äh, tulemuse näitajad äh, tagaksid selle, et operatiivprogrammide hindamine põhineks ähm, asjakohastel tõenditel komisjon peaks äh, samuti pakkuma liikmesriikidele ja operatiivprogrammidele vajalikku tuge, et äh, tagada äh, rakendamine ja heade tulemuste loomine. komisjonil ei ole praegu ähm, üldist ülevaatet kõikidest kasutatavatest meetmetest ja nende tulemustest. meie soovitus on, et komisjon peaks tagama, et tal oleks viis, kuidas saada teavet mis võimaldab tal ähm, vahendite kasutusmäära jälgida ning äh, aidata madala kasutusmäära puhul. samuti peaks äh, komisjon äh, läbi viima järelhindamisi, et hinnata kasutusmäära selleks, et otsustada, kuidas vahendeid paremini kasutada. positiivsena mainiksime ära, et, et, et tunduvalt mm, vähenes vigade määr kahe tuhande seitsmenda, seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani äh, vahendite kasutamise juurel, juures. komisjon äh, äh, kasutas ennetavaid ja parandusmeetmeid ja see aitas sellele kaasa. samuti sooviksin mainida kahte olulist asja. kahe tuhande neljateistkümnendast kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani toimuv programm, selle raames peab tagama, et äh, raskustega tegeletakse õigeaegselt, seda, see, äh, see tagaks, et äh, Euroopa Liidu rahasid kasutataks piisavalt suurel määral ja et see kõik oleks ka tulemuslik. pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ähm, peaksid Euroopa Parlament, Nõukogu ja Komisjon tagama, et programmidokumendid võetakse vastu ähm, aegsasti õigusraamistiks, õigusraamistiks peaks looma mm, kontrollimeetmed selleks, et järgida nõuetele vastavuse reegleid. aitäh. ja tegemist on tõesti täiesti vankumatu optimismiga ja meie raportöör on härra Pirinski, kes saab kohe sõna. aitäh, proua juhataja, lugupeetud daamid ja härrad, ma vägagi olen nõus äh, proua Kressle märkusega, et äh, see raport on, see aruanne on eriti oluline ja väga kahju on, et seda ei esitatud äh, varem. aga ma ei tunne mitte kuidagi, et see ei oleks enam asjakohane ega õigeaegne, ma tahaksin omalt poolt kolm märkust teha, enne kui tege-, räägiksin soovitustest ja leidudest. esimene asi on minu meelest väga oluline ja see on seotud sellega, et mida me peame silmas ähm, ära, rahade ärakasutamise all ja, ja aruandes rõhutatakse, et tegemist ei ole omaette eesmärgiga, vaid vahendite ärakasutamist tuleks näha kui äh, meetodit millegi saavutamiseks ja küsimus on, et mis on eesmärk, eesmärk on loomulikult ühtekuuluvus ja seetõttu on väga õige meelde tuletada, et mida me silmas peame ühtekuuluvuspoliitika all. et ähm, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidest, siis ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiks on vähendada erinevusi piirkondade vahel ja ümber struktureerida endisi tööstuspiirkondi ning innustada piiriülest ja piirkondade vahest äh, koostööd Euroopa Liidus ja see, kui me räägime ärakasutamisest, äh, vahendite ärakasutamisest, siis me ei tohiks unustada, et milline peaks olema lõplik tulemus. ja kolmas äh, eelmärkus on seotud sellega, mida siin härra Gräzin ka mainis, et see on see, et äh, me peame mõtlema, et äh, kuidas äh, saavutada parimaid tulemusi selle rahaga, et küsimus ei ole selles, et kui palju vahendeid ära kasutati, vaid mida saavutati ja kui palju väärtust iga euroga loodi. ja viis asja, mis on seotud selle aruandega. ma tunnen, et on oluline mõista, et ehkki see aruanne puudutab perioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on siiski väga oluliselt siin võrreldud äh, sellele eelnevat perioodi ja ka praegust perioodi. ja ma arvan, et äh, selle võrdluse käigus on tuvastatud äh, probleeme, mille kohta sooviks kuulda komisjoni selgitusi. ma väga ootan äh, komisjoni esindajate panust sellesse arutelusse. aga tahaksin siinkohal mainida, et raport, aruanne ei ole liiga pikk. minu meelest on see väga hea ülesehitusega, väga hästi argume-, argumenteeritud, väga hästi koostatud. ja minu teine märkus puudutab äh, keskse leiuga selle raporti puhul, nimelt et on oht, et et et ähm, kui viibib eelarve äh, teostamine, äh, siis äh, selle perioodi puhul võib see viivitus olla veelgi suurem kui eelneva perioodi puhul kahe tuhande seitsmendast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani. ja kontrollikoda siin ütleb, et kui vahendite ärakasutamisel on viivitusi, siis äh, Ehm, tu-, avaldab see tugevat survet just nimelt ehm, et raha kasutatakse perioodi lõpus ja see tähendab seda, et seda raha ei kasutata parimal võimalikul viisil ja kolmandaks on väga oluline öelda, et komisjon oma vastutes on vastupidisele arvamusele, et äh, komisjon ei näe, et äh, oleks oht, et äh, praeguse perioodi lõpus oleks vähe, rohkem ära kasutamata vahendeid kui eelneva perioodi jooksul ja komisjon on arvamusel, et kõik tuleks jätkata nii, nagu seni on tehtud ja minu meelest on see vägagi küsitav. komisjoni selline arvamus on selges vastuolus numbritega kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ja tegemist on eelneva perioodi viienda aastaga, et septembri lõpust kolme, oktoobri alguseni on ähm,, oli äh, kasut-, vahendite kasutusmäär äh, nelikümmend kaks protsenti, aga praeguses perioodis äh, on äh, kasutusmäär ainult kakskümmend kaks protsenti, et ma ei, tõesti ei mõista, et kuidas on võimalik öelda, et äh, siin mingit ohtu ei ole ja asjad on ikka enam-vähem kontrolli all. nii et äh, komisjon tõesti peab siin vägagi põhjalikult seda selgitama ja nüüd mm, vaatame eelneva perioodi viimastel aastal, aastatel võetud meetmeid ja mida me peaksime kaaluma käesoleva perioodi jooksul ja härra Gretton ütles, et äh, ehkki seda tehti hilja, äh, tekkis vahendid, paranes vahendite kasutamismäär pärast seda, kui komisjon hakkas selle probleemiga tegelema, aga endiselt on peamine mure selles, et äh, viivitused on peamiseks äh, teguriks, mis äh, määrab selle, et kas vahendeid kasutatakse otstarbekalt ja öeldakse ka, et kahe tuhande kuuendal aastal võeti äh, Äh, rakenduskavad vastu, äh, äh, võeti seadusandlik raamistik vastu kuus kuud enne ähm, vastava programmitöö perioodi algust, siis praeguse perioodi puhul võeti need vastu ainult kaks nädalat enne selle perioodi algust ja nüüd räägiksin soovitustest selles aruandes. esimene soovitus, et komisjon peaks koostama tabeli, kus on võtmetähtsusega äh, verstaposti andmed äh, vahendite ärakasutamise kohta, tagamaks seda, et et äh, rakenduskavade äh, elluviimine algab õigsel aja, õigel ajal ja et komis-, et vaja oleks tööd nõukogu ja parlamendi vahel selleks, et seda saavutada ja komisjon väidab, et tehtud on kõike, mis vajalik ja kutsub meid üles kaaluma, vaatama läbi oma vist selle aasta veebruaris äh, välja antud äh, teatist, kus on äh, juttu ka õige ajastuse tähtsusest ja komisjon kutsub seal üles liidreid toetama uut raamistikku, tunnustab, et vaja on muudatusi, vaja on muudatusi ka vahendite osas ja et vaja on teha otsustavaid edusamme äh, äh, ka mais äh, kaks tuhat üheksateist Sibius, et oleks võimalik õigel ajal uut programmitööperioodi alustada. see ei ole mitte mingil juhul mm, tabel, vaid see on lihtsalt komisjoni soovide väljendus, et komisjon väljendab lootust ja sellest äh, väga selgelt ei piisa. proua esimees, tahaksin äh, samuti esitada komisjonile paar küsimust ja kontrollikojale ka. ma olen juba öelnud, et komisjon peaks väga selgemalt, palju selgemalt ütlema, et kuidas ta kavatseb vältida äh, viivitusi uue raamistiku vastuvõtmisel ning teine küsimus puudutab seda äh, üksust, mida mainiti, parema rakendamise töörühma, mis on siis muudetud parema rakendamise üksuseks, et kas komisjon võiks meile selgitada, mida see üksus praegu teeb ja kuidas see peaks tegutsema kooskõlas nende soovitustega, mida, et et mis ütlevad, et komisjonil ei ole korralikku ülevaadet kõigist meetmetest ja et komisjon peaks olema proaktiivsem perioodi alguses ja ähm, tuvastama, kus on ähm, kitsaskohad ja üritama neid kõrvaldada, sel, selle asemel, et laska, lasta neil kuhjuda ning kolmas küsimus, et kuidas komisjon on kasutanud tehnilise abi vahendeid omal algatusel selleks, et liikmesriike abistada, selle asemel, et äh, lasta liikmesriikide nende probleemidega ise tegeleda, nende juurde tulla ning äh, kontrollikojale paar, paar küsimust. üks puudutab mõju hindamise puudumisega uue ühissätete määruse puhul, äh, võttes arvesse, et selles aruandes äh, ja varasemates aruannetes on Kontrollikoda öelnud, et uued sätted on tekitanud probleeme viivitustega ja äh, uues, mida arvab äh, kontrollikoda äh, iga-aastastest rakendusaruannetest, mis on uutes ühissammut-, sätete raamuses, määruses samuti äh, ette nähtud, võttes arvesse, et et äh, varem ei ole ka piisavalt ähm, piisavalt infot saadud nende käigus äh, aitäh ja ma arvan, et tõesti on väga vajalik siin erinevatest aspektidest rääkida selles äh, aruandes. aitäh. ja see on siin ju nagu Muppet Show, et äh, siin on äh, vanad, vanemad vanaisad, kes aastaid samu kommentaare teevad ja, ja publik siis äh, on väga lõbustatud, et äh, et selliseid kommentaare siin esitatakse, et see aruanne kinnitab seda, mida me siin ennegi oleme öelnud, mida kõik isegi teavad, liikmesriigid ja komisjon ka. Äh, regulaarselt tehakse midagi uut selleks, et teha, aga äh, nähtavas tulevikus asi paremaks ei lähe, vaid läheb hullemaks. see kõik on väga muljetavaldav ja äh, Äh, soovides nüüd vältida sõna aastakümneid, aastaid on asi olnud niimoodi, et äh, miks me lõpuks äh, alati surve alla sattume, paljud on ju süüdi selles, aga sel ajal, kui me survesse, surve alla sattume, siis me loobume oma põhimõtetest, soovime lihtsalt raha ära kasutada ja oluline ei ole seda, see, kuidas seda raha kasutatakse, vaid oluline on, et see ära kasutatakse see on äh, liikmesriikide tasandil ja Euroopa tasandil nii ja see ei tohi nii olla. ja sellest hoolimata meil ei õnnestu kaasrahastamismäärasid vähendada ja komisjoni ettepanekuid olen näinud, endiselt on kaheksakümmend viie, kaheksakümne viiele protsendile tõsta-, tõstetud kaasrahastamismäära, nii et äh, see, mida me täna hääletasime, selle puhul oli asi samuti niimoodi, et äh, me ei ole nõus oma äh, teadmistest äh, juhinduma. nii et palun ärge üritage meid siin lohutada, komisjon. ma tahaksin, et te piirduksite meil ei ole vaja siin üksteisele valetada ja puru silma ajada või lootusi äratada. et kui palju äh, Äh, erinevaid rakenduskava versioone on esitatud, näiteks äh, seitse versiooni ühest rakenduskavast, see on väga muljetavaldav, väga hea, et saime sellise ülevaate, et palun selgitage, et kuidas jõutakse nii kaugele, et on nii palju eri, ühe rakenduskava versioone. sellega ma nüüd tahaksin lõpetada ja, ja kolleeg Steller saab sõna. aitäh! ma olen ühtekuuluvuse sõber ja parema raha kulutamise sõber samuti ja seetõttu ma arvan, et aruanne teeb selgeks, et keegi ei ole oma koduseid ülesandeid ära teinud, et miks meil on üldse eelarve täitmise heakskiitmine äh, kahe tuhande neljateistkümnendal, viieteistkümnendal ja kuueteistkümnendal aastal toimunu äh, tundub veelgi hullemas versioonis korduvat ja enamuse vastutust, enamus vastutusest on liikmesriikidel, me ole-, äh, küsimus, et kui palju on kasutatud tehnilist abi, sadu miljoneid on pakutud äh, tehnilist abi ja minu küsimus on, et kas Kontrollikoda tuvastas, et liikmesriigid on neid äh, vahendeid äh, kasutanud, kui nad ise ei olnud halduslikult võimelised oma rakenduskavu ellu viima ning ärakasutamismäärade puhul, et liikmesriigid riikidele oleme väga palju andnud eelrahastamise käigus vahendeid, eelrahastanud finantsinstrumente, mul praegu vastavaid numbreid ei ole, et kui paljud need äh, eelrahastamised on äh, arvesse võetud äh, kasutamismäära puhul ähm, äh, aga mille puhul